Hello everybody, good morning. tere kõigile, tere hommikust. I think we could get started. First we have to adopt. ma arvan, et võime võtta vastu päevakorra alustuseks, kas kellelgi on mingisuguseid märkusi, et tänast äh, koosoleku päevakorda muuta. kui ei ole, siis on see heaks kiidetud praegusel kujul. tänane tõlkerežiim on kõikidesse kahtekümmesse keelde seal hulgas äh, härra Kaasa ka teie omasse. ja nüüd esiteks kuulame kohe erinevatelt raportööridelt, mis puudutab äh, meie pädevusvaldkonda triloogide osas ja esimene on kaheksa kaheksa kolm raportöör proua Bishop äh, annab meile nüüd ülevaate, palun. tere hommikust kõigile ja suur aitäh teile, esinaine, võimaluse eest rääkida läbirääkimistest äh, ja praegusest seisust, mis puudutab äh, sotsiaalsüsteemide koordineerimist. nagu te teate, siis äh, ma juba ka eelmisel korral mainisin, et tegemist on väga keeruka läbirääkimiste protsessiga. niimoodi oli lugu juba siis, kui läbirääkimised ka algasid. enne Euroopa valimisi oli esialgne kokkulepe ja siis see ei pidanud vett nõukogus, aga praegusel hetkel oleme jõudnud selleni, et esiteks oleme me kaheksakümmend protsenti alles jätnud, mis läbirääkimiste käigus juba äh, oli laual ja kokku lepitud enam-vähem. ja siis olime me ka keskendunud mõningatele veel avatud küsimustele, mis on äh, keerukad, aga eesmärk oli siis leida kompromiss. nagu teate kaheksa triloogi toimus enne Euroopa valimisi ja nüüd kolm kohtumist kolmepoolselt veel pärast valimisi ka. ja praegu on Soome eesistuja, kes on ka, kellel on väga piiratud mandaat, mis ei jäta palju manööverdamisruumi läbirääkimisteks ja siis on nõukogu, kes on tegelikult igas küsimuses väga äh, kahte lehte ja püüame leida sellises situatsioonis kompromisse. mida me oleme teinud, vähemalt eelmisel triloogil tuvastasime mõned äh, sellised äh, kohad, kus saaksime me kokku leppida paketis, mis kannaks ja Soome eesistuja nüüd püüab nõukogus saada äh, tagasisidet äh, nendes äh, erinevates võimalustes. aga olgem ausad, tegemist on praegu olukorraga, kus Rumeenia eesistuja, kes väga äh, innustav oli ja pühendunud, äh, midagi ei töötanud, siis nüüd oli Soome eesistuja, kes oli väga valvas, äh, väga ettevaatlikult edasi liikumas, ma arvan, et kui me oleme realistlikud, siis loodetavasti Horvaatia on kesktee, mis lõppkokkuvõttes ka toimiks ja me saaksime leida kompromissi. kaheteistkümnendal on ees ootamas veel üks kohtumine aga see ilmselt võtab kokku asjad, mida me tegime siiani, nii et meil on jätkuvus ja loogika äh, sealt edasi siis Horvaatia eesistujaga. pidagem silmas, et Nicolas Schmidt on meie uus volinik ja Mariann Tyson volinikuna oli väga abivalmis, ta tegi kõik, mis võimalik, et äh, kompromissi toetada ja ma tahan tõesti tänada teda tehtud töö eest ja tema püüdluste eest. ja nüüd äh, läheme edasi, vaatame Horvaatia eesistujaga, mis saab edasi. aga ma arvan, et väga tähtis on see, et me hoiame sedasama vaimu, et me peame selle äh, dokumendi viima lõpule äh, mitmete mobiilsete töötajate huvides, kes Euroopat usaldavad. see aitab koordineerimistööga nii, et nad on hästi kaitstud ja et igasugune kuritarvitamine, mis praegu olemas on, lõpeks ära aitäh, proua Bischoff, ütleb esinaine, ma pean ütlema, et äh, tegemist on väga komplitseeritud kolmepoolsete läbirääkimistega, sellepärast teema on väga vastuoluline. me teame, et äh, see väga lõhestab liikmesriikide huvisid äh, ja väga raske, mm, kõva pähkel. nüüd härra Ratke, palun, mis puudutab määruse muudatust äh, miinimummäärade kohta, mis on nädala ja äh, kuude maksimaalne sõiduaeg. teda ei ole kohal, läheme edasi ja kolmas on äh, Ratka Maksova raport rakendamisnõuded konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordisektoris ja tema räägib oma läbirääkimistest. räägin tšehhi keeles, ütleb kõneleja. tere hommikust kõigile! tahaksin teile teada anda kolmandast tri-, triloogist, mis kahekümne neljandal novembril aset leidis. ja paraku kõik äh, neid teemasid ei ole veel lahendatud, hoolimata sellest, et lõpetasime äh, kolmepoolsed läbirääkimised väga hilja õhtul Äh, need kolm osapoolt, äh, komisjon, nõukogu ja parlament, äh, näitasid üles head tahet aasta lõpuks ja Soome eesistumise lõpuks selle dokumendiga lõpule jõuda. kolmas oktoober ja viies november olid teised kaks kolmepoolset läbirääkimiste vooru rääkisime tehnilistest aspektidest, mis puudutab äh, autojuhtide lähetamist äh, ja just templi ja äh, TRAN komisjonide pädevuses. Neid küsimusi ei olnud veel lahendatud, eriti mis puudutab kolmandate riikide autojuhte, sest siin on tahe välistada olukord, kus kolmandate riikide autojuhte eelistatakse ja see oleks meie Äh, autojuhtide kahjuks, siis autojuhtide lähetamine, äh, lisategevuste arvestamine, kahepoolne transport, äh, peale- ja mahalaadimine, siis kahepoolse transpordi ja reisijate transpordi kaasamine ja pikaajaline lähetamine, mis on probleemid, mida ei ole veel olnud võimalik lahendada. ja siis kehtima hakkamise tähtaeg, kahepoolne transport oleks lähetamisest väljas ja null pluss üks, null pluss kaks vastavalt veoettevõtte asukohale ja kabotaaživeod oleksid lähetamise all. meie eesmärk on, et tänaseid reegleid äh, paremini rakendataks ja et äh, riski hindamine oleks äh, hästi vä-, ellu viidud ning teised asjad ja et informatsioonivahetus oleks hea. samuti tuleks lahendada teisi probleem, teised probleemid, sünkroniseerimine, näiteks bussijuhtide küsimus, kus neli pluss neli meie arust, mis on komisjoni ettepanek ja üks pluss üks äh, on äh, parlamendi äh, ettepanek. ka transpordi töörühmas siin lähetamise küsimused on vaja lahendada, eriti mis puudutab Euroopa Liitu ja kolmandaid riike ja pikaajalist lähetamist, kõik need on avatud teemad praegu. mis puudutab edasisi kolmepoolseid läbirääkimisi, siis kõik osapooled tahtsid läbi rääkida ja kolmepoolseteks läbirääkimisteks on veel praegu võimalus seda võiks pidada üheteistkümnendal detsembril äh, õhtutundidel. järgmisel nädalal siis. võib-olla on läbirääkimised pikemad, kui oleme praeguseni oodanud, võib-olla jõuame ka kokkuleppele, aga Euroopa Komisjon on teinud ettepanekud kompromisside kohta, mis edastatakse meile ka äh, neljas tulbas. ja need et kolm osapoolt tahavad kokku leppida, aga punased jooned on nii nõukoguga kui ka parlamendi poolt paigas. nii et vaatame, millistele kompromissidele on võimalik leida. suur tänu teile, proua Maksova. ja viimane ülevaade oleks Infoliidu hariduskoolitus noorte ja spordiprogramm Erasmus. ja raportöör on proua Ginell ja kui ma sain õigesti aru, siis teine triloog leidis aset just hiljuti novembri alguses, palun. suur aitäh. kaheteistkümnendast septembrist alates äh, on peetud äh, kaks kolmepoolset läbirääkimist äh, ning samuti ka variraportööride kohtumisi kui ka kohtumisi nõukogu ja komisjoniga ning kolmas eh, voor toimub eh, esmaspäeval, üheksandal detsembril. kõigepealt tahaks rääkida eelarvest, artiklist eh, neliteist ja artiklitest kuusteist ja seitseteist. Need pandi sulgudesse nõukogu poolt ning äh, nende, äh, nende osas otsustatakse seoses mitmeaastase finantsraamistikuga. mis puutub aga läbirääkimisi, siis äh, siis selles osas lepiti kokku artiklites üks kuni kolmteist B välja arvatud mõnedes küsimustes, nagu näiteks spordidimensioon eh, ja täiskasvanute õpe. teiseks ma sooviksin rõhutada seda, et uues Erasmus pluss programmis eh, viidatakse eh, konkreetselt kvaliteetsetele töökohtadele artiklis kolm ning seega lisatakse ka üks olulisemaid küsimusi meie taotlusest ehk siis Erasmus pluss viia öö, otsesesse seosesse öö, töökoha leidmisega ning äh, soovime, et Erasmus äh, plussis äh, lisatakse peatükk ka kaasatavuse kohta ning vaesemate inimeste toetamise kohta ning lisaks sellele viitame ka artiklile kakskümmend üks Euroopa põhiõiguste hartat, mis puudutab aga juhtimispeatükki, mis on kõige keerulisemaid, siis Euroopa Parlament algusest peale on öelnud, et me soovime olla äh, Äh, seotud äh, rohkem kõige sellega, mis on seotud äh, Erasmus plussiga uues finantsraamistikus ning juhtimisotsustes ka kõiges teistes valdkondades, mis selle programmiga seotud on. ning teiste, teine läbirääkimiste voor suleti seoses selle küsimuse arutamisega ning poliitilisel tasandil jäi veel mitmeid küsimusi arutada. kuigi komisjon algusest peale eh, ei eh, ole soovinud uusi pädevusi parlamendile anda, nõukogu aga on olnud palju paindlikum ning üritanud leida alternatiivseid lahendusi, mis pole küll aga piisavad. näiteks konsulteerimisfoorumi eh, üles ehitamine, et ära hoida igasuguseid rünnakuid selle programmi vastu uue finantsraamistiku vältel. me ei ole saanud piisavalt positiivset äh, tagasisidet eh, praegusel hetkel eh, seoses artiklitega kolmteist B ning artiklitest eh, kaheksateist edasi ning indikaatorite osas ning mis puudutab reegleid, mis puudutab siis otsest ja kaudset finantseerimist, siis on mitmeid küsimusi jäänud lahtiseks, need on tekitanud tehniliselt keerulisi probleeme, mis puudutab finantstoetust äh, seoses ähm, elu, äh, elamiskuludega ning äh, samuti ka Eurostati andmete osas, äh, vaatame, kuidas me edasi tegutseme, mis puudutab aga indikaatoreid, siis ähm, struktuuri osas on tehtud palju ähm, edusamme ning hoolimata sellest, et algsest üritati, üritati soovitada vähemalt, et indikaatorid vähemalt riigi Eh, ja soopõhiselt eh, eristada, siis eh, esialgu lükati see tagasi hiljem, aga oldi vastus. ning mis puudutab Euroopa, mis puudutab Strasburgi, siis ootame praegusel hetkel uute algatuste osas, ootame. palun rääkige aeglasemalt, sest tõlgid ei ole võimelised nii kiiresti rääkima Mhm. Te olete tõesti väga entusiastlik selles küsimuses. pärast tehnilist kohtumist Strasbourgis on läbirääkimised peatunud, ootame uute algatuste osas selgitusi. Euroopa Parlament leiab, et kõik kolm on seotud finantsraamistiku, seega peaks rääkima eelarvest ning protsentidest äh, et saada täpsed eelarveread eh, teada. ning kuna eelarve osas ollakse eh, ootuses, ootusfaasis praegusel hetkel ja tundub, et Soome eh, eesistumise ajal me seda küsimust sulgeda ei saa, aitäh. suur aitäh selle edastatud informatsiooni eest, ütleb esinaine. ja nüüd peaksime me ära kuulma ka oma delegatsioonid, kaks on neid olnud oktoobri lõpus, nimelt esimene, teda, seda juhtis proua Jongeerius. nii et tahaksime kuulata ära lühidalt teid, delegatsioon ILO-sse, palun. Eh, aitäh, proua juhataja tegu oli väga huvitava äh, külaskäiguga ja väga tiheda külaskäiguga. meil oli kolmveerandtunnised järjestikused äh, äh, kohtumised erinevate ILO osakondade inimestega, kes tutvustasid oma tööd. meil oli eraldi kohtumine ka tööandjate ja töötajate delegatsioonidega ILO-s ühest küljest äh, nemad loodavad meie parlamendi toetust äh, sellele, et äh, uus Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon ratifitseeritakse, mis võeti vastu eelmise aasta juunis seoses ahistamisega töökohal. ja kui meil Euroopa tasandil on mingisuguseid soovitusi siis äh, liikmesriikide ratifitseerimine äh, võiks minna kiiremini. see on üks asi, mida me peame äh, samuti käsile võtma. lisaks tähistati sajandat aastapäeva, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on väga palju ära teinud teemal, mida nemad nimetavad töö tulevikuks. loomulikult on see väga lai viis, kuidas asja defineerida aga see puudutab näiteks platvormitööd, töölepingute muutumist. ja mulle tundub, et väga palju tööd tehakse selles valdkonnas praegu. eelmine EBSCO, mis oktoobris toimus äh, Soome eesistuja on päevakorda lisa, oma päevakorda lisanud selle, kuidas selle töö tuleviku teemaga edasi liikuda, võib-olla võiksime ka selle oma komisjoni päevakorda võtta ning äh, võiks paluda Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni juhatust siin Brüsselis, et nad tutvustaksid oma saja aasta deklaratsiooni ning äh, mida nemad tahaksid näha järeltegevustena. kolmandaks äh, võiks meie komisjoni tööprogrammi seisukohast olla huvitav see, et äh, ei ole väga palju uuringuid miinimumpalga ja äh, sotsiaalkindlustuse miinimummäära teemal ja kõigi sotsiaalkindlustuse teemal. väga palju huvitavaid äh, uuringuid on, ma vaatan, kas keegi soovib kommentaare teha, nad, neil oli väga hea meel, et me külastasime neid. me töötame väga palju äh, sarnaste äh, teemadega. tegu oli väga tiheda päevaga, me olime kõik pärast äh, delegatsiooni külaskäiku üsna stressis, aga ma arvan, et see oli siiski kasulik. suur aitäh delegatsiooni aruande eest. töö tulevik, miinimumpalk ja miinimum sotsiaalkaitse on tõepoolest äh, need teemad, mis on või peaksid olema meie komisjoni äh, tähelepanu keskpunktis, seega me ootame kindlasti tihedamat koostööd Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga nendel kahel teemal. see vist on äh, number sada üheksateist, uus töökoha ahistamise konventsioon on dokument, mille me võiksime võtta arutusele sest see on kooskõlas meie mõtteviisiga Euroopa Parlamendis, et me peame äh, tagama äh, kaitse inimestele, keda äh, töökohal ahistatakse. oleks võib-olla hea, kui me saaksime mingisuguseid selgitusi selle kiirmenetluse osas, mida praegu tahetakse sisse tuua sest kui meil on võimalik kiirendada konventsiooni ratifitseerimist, siis see oleks kooskõlas meie prioriteetide, meie komisjoni ja parlamenti ja teiste komisjonide prioriteetidega. Andres juba ütles, et äh, koostate midagi kirjaliku menetluse vormis ja siis teete otsuse selle kohta, mis oleks parim viis, kuidas saada informatsiooni ILO-lt ning alustada koostööd nende kolme teemaga. suurepärane aitäh. proua Rafaela, kas teil oli küsimus seoses Erasmuse teemaga? jah, suur tänu. ma tahaksin teha kaks väga olulist kommentaari Erasmuse kohta tervitame seda, et nõukogu on võtnud vastu parlamendi äh, kaasamise strateegia peatüki mis puudutab Erasmuse programmi juhtimist, siis siinkohal tahaksin rõhutada, et on ülioluline, et Euroopa Parlamendi järelevalve on tagatud delegeeritud aktide kaudu. et Euroopa Parlament saaks jälgida programmi äh, iga-aastaselt. Soome eesistumise idee äh, sidusrühmade foorumist ei ole vastuvõetav asendus. seda tuleks siin rõhutada ning lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, kui oluline on kutseharidus Hollandis on meil näiteks süsteem, kus õpilastel on võimalik omandada kutseharidust äh, keskhariduse äh, kõrgemal astmel, aga ainult selle haridustee lõpetamine annab juurdepääsu kõrgharidusele. küll aga on neil endiselt minu meelest õigus äh, saada osa sellisest olulisest kogemusest nagu Erasmus. seega oluline on suurendada osaluse määra. sest mina usun, et see on Erasmuse kaasatuse teema südames. palun võtke seda arvesse, sest muidu meil on siin Euroopas suur hulk õpilasi, kes jäävad sellest süsteemist välja, kes ei saa kogeda Erasmust, nagu seda saavad teised õpilased teha. aitäh! aitäh nende kommentaaride eest! ma usun, et see teema on rohkem mõeldud teie variraportööride kohtumise jaoks, aga aitäh, et las-, andsite komisjonile teada. ja lühike kommentaar vastuseks en Spanish. Ah. Decir que con el tema de la gobernanza, como ya he explicado, precisamente nos levantamos de la mesa en el. ja mis puudutab juhtimist, siis nagu ma ütlesin, siis me lahkusime teise triloogi ajal laua tagant, sellepärast et meie meelest nende tehtud ettepanek oli vastuvõetamatu ning seetõttu me äh, ülejäänud ka ei arutanud. parlamendi seisukoht on väga selge äh, mis puudutab äh, muudatusi perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ning me töötame selle kallal edasiste läbirääkimiste käigus. ma nõustun, et parim viis seda asja arutada on teie variraportööride koosolekul, aitäh! nüüd järgmine raport on meie Horvaatia delegatsioonilt. seda delegatsiooni juhtis härra Kaasa, palun äh, lühike ülevaade delegatsioonist Horvaatiale Äh, väga lühike tutvustus, liikmed said äh, raportiga e-kirja teel, eesmärk oli kohtuda Horvaatia parlamendiliikmete, sotsiaalrühmade ja erinevate sidusrühmadega, et arutada olukorda ja tööturgu Horvaatias ning äh, arutada ka Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad sotsiaalküsimusi ning kuidas kasutatakse Euroopa rahastust meil oli võimalus äh, tegeleda, kohtuda inimestega, äh, kes tegelevad erinevate äh, tööhõive küsimustega, kes tegelevad pere- ja sotsiaalpoliitikaga, kohtusime sotsiaalpartneritega, erinevate ametitega, kohtusime Horvaatia parlamendi liikmetega, kohtusime ka tööministriga ja võib-olla kõige huvitavam külaskäik terves programmis oli Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti külastamine. see oli minu meelest väga huvitav ja ka kasulik. tahaksin tänada kõiki delegatsiooni liikmeid, kõiki sekretäriaadi äh, liikmeid ning ka tõlke nende suurepärase töö eest selle kahepäevase visiidi kestel, aitäh! aitäh, see oli tõepoolest väga lühidalt nüüd on meil vaja kinnitada koosolekute protokollid. kui mingisuguseid kommentaare või ettepanekuid ei ole, siis võime liikuda edasi. ja nüüd on meil kuus äh, eelarve kinnitamist. raportöör on juba arvamused koostanud, seega meil on kuus arvamuse projekti ja nüüd ma annaksingi sõna härra Štetšovskile aitäh, ma kõnelen nüüd tšehhi keeles. Prvně mi dovolte vyjádřit radost, že tolik eh, členů ví... Alustuseks eh, tahaksin öelda, et mul on nii hea meel, et nii palju eh, tööhõivekomisjoni liikmeid on tulnud kuulama minu raporteid. minu meelest on see hea signaal kogu parlamendile ja mul on hea meel, et te olete sellest teemast huvitatud. ma ei tea, kas meil on mingisugune tehniline probleem, küsib esinaine. ei ole. meil ei ole punaseid tulesid põlemas, võib-olla meil on vaja lihtsalt paar sekundit, et tšehhi keelega harjuda. palun, härra Ždetšovski kas on endiselt tõlkega probleem? Tak eh, nejdřív mi, poděkuj, eh, nejdřív mi dovolte poděkovat to, že jste tady a zajímáte se o discharge. Potom mi pod, eh, dovolte... alustame siis uuesti. esmalt tänan teid selle eest, et olete siia tulnud, et kuulata minu raporteid eelarve täitmise kohta. tahaksin tänada sekretäriaati et nad on minuga koos tööd teinud nende raportite teemal, mis puudutavad eelarve täitmisele heakskiidu andmist. võib öelda, et ma olen väga rõõmus selle üle, et kõikides nendes raportites ei olnud kontrollikojal mingisuguseid vastuväiteid selles osas, mis puudutab sissetulekute seaduslikkust meie arvamused keskendusid teatud probleemidele ja puudujääkidele hankemenetlustes ja maksetes. see on olnud probleem varasemalt ning kahjuks on see korduv probleem kõikide ametite puhul, seega ma teeksin soovituse kõikidele ametitele, et nad jätkaksid menetluste täiendamist et hankemenetluse muudetaks paremaks, et äh, oleksid äh, täiendatud majanduslikud tingimused ning mul on hea meel, et meil on äh, suurepärane süsteem nende menetluste läbiviimiseks. tahaksin ka öelda, et kõik neli ametit osutavad regulatiivseid, tehnilisi ja teaduslikke ülesandeid, need on üsna sarnased ülesanded oma olemuselt seega ma olen veendunud, et need ametid peaksid koos suhtlema, tegema koostööd viisil, äh, mis oleks parem kui see, mida me täna näeme. on mitmeid viise, kuidas nad saaksid koostööd täiendada, jagada äh, ressursse selleks, et hoida ära kulude suurenemine. siinkohal juhiksin tähelepanu sellele, kuidas liiga palju tuginetakse välistele konsultatsiooniteenuste osutajatele. vahel võib väliselt teenuste sisseostmine seada ohtu ametite toimimise. Need on minu peamised kommentaarid. ma ootan väga koostöö tegemist variraportööridega Äh, kompromisside teemal ning mul on äh, kindel veendumus, et me jõuame vastuvõetava tulemuseni. suur aitäh tähelepanu eest! nüüd variraportöörid, esmalt sotsiaaldemokraatide nimel härra Siliva. alustuseks tänaksin raportööri hea töö eest nende raportite projektide kallal mis puudutavad meie komisjoni pädevusse kuuluvate ametite eelarvet. Euroopa äh, Kontrollikoja äh, eelarve täitmise kinnitamine ja see protsess on väga oluline, aga see näitab, et me peame ikka veel tööd tegema ja me ei peaks asjasse suhtuma kergelt. täna tutvustatud raportid on hea lähtepunkt meie komisjoni tööle ning ma toetan raportööri äh, ja tema positiivset hinnangut aastale kaks tuhat kaheksateist, sest see on õiguslik ja regulatiivne. raportid keskenduvad õigesti äh, sellele, kuidas äh, ametid on eelarveid äh, peaaegu sajaprotsendiliselt täitnud. ametid suutsid täita peaaegu täielikult oma ambitsioonikad tööprogrammid ning suutsid minna kaugemale isegi kui oma seatud eesmärgid, mis tõi kaasa selle, et nad olid peaaegu täiel määral oma eelarvet täitnud raportis on samuti välja toonud, et Kontrollikoda on öelnud, et tehingud on õigesti kajastatud, seaduslikud ja regulaarsed. seega ma arvan, et ma olen nõus raportööriga, et me peaksime andma positiivse hinnangu eelarve täitmisele, mis puudutab kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarveid. küll aga esitan mõned muudatusettepanekud erinevatele tekstidele, mis minu arvates panustavad positiivselt nendesse äh, raporti projektidesse muudatusettepanekutes tahaksin rõhutada seda, kui äh, kvaliteetset tööd äh, need ametid teevad. Nende viie ameti töö äh, tõepoolest on oluline ning see muudab väga palju seotud sidusrühmade jaoks. ma kiidaksin nende ametite suurepärast tööd, ekspertteadmisi ning panustamist. mul on hea meel, et komisjon on määranud nende ametite juhatustesse sõltumatud eksperdid, mis meie meelest annab meile paremad teadmised äh, nende ametite töö olemusest. on suurepärane, et arvestades ressursside piiratust, on nad saavutanud neid eesmärke, mis on äh, nad tööprogrammides seadnud. see näitab äh, veelgi enam, kuidas, kui hästi need ametid suudavad oma väheseid ressursse kasutada neil on piiratud äh, töötajate arv ja äh, finantsvahendid, kuid sellegipoolest suudavad ametid täita uusi ülesandeid ning kohanduda uute sotsiaalsete ja majandustingimustega ning tulla toime uute nõuete ning ülesannetega, samas äh, säilitades kvaliteetse tegevuse. me võtame arvesse komisjoni ja Kontrollikoja erinevaid murekohti, küll aga on mul hea meel, et vastavad ametid äh, teevad juba kiiresti ettevalmistusi, et võtta meetmeid äh, selleks, et tegeleda nende tuvastatud puudustega. kui asi puudutab Euroopa Tööjõuametit, mis peaks äh, tööle hakkama aastal kaks tuhat üheksateist, siis meil on vaja piisavalt finantsvahendeid, mis on määratud selle asutamiseks. mis puudutab teis- ja me peame tagama ka, et äh, erinevad äh, eelarve, eelarves ette nähtud vahendid ei vähenda äh, meie töövaldkonda puudutavate ametite eelarveid. Nende ametite töö aitab kõige haavatavamaid inimesi meie ühiskonnas, kuigi nende töö tulemus ei pruugi alati olla silmaga nähtav, peame me ikkagi tagama, et nende töö jätkuks me ja me peame jätkama nende tööd, mis toetab äh, kõige haavatavamaid äh, ja puuduses elavaid inimesi meie liidus. Rap-, on välja toodud äh, hulk poliitikavaldkondi, mis on üliolulised meie komisjoni jaoks. uue komisjoni presidendi välja toodud eesmärke ei ole võimalik saavutada ilma selleta, et me kasutaksime nende viie ameti ja sotsiaalfondi tööd kindlasti nende ametite töö suurendab Euroopa Liidu väärtust eelkõige sotsiaalküsimuste ja tööhõive valdkonnas. ma ootan huviga koostööd raportööriga selles valdkonnas, et nende raportite osas töö edukalt lõpule viia. Äh, variraportöör Renew puhul äh, peaks olema proua Rena, aga teda ma ei näe, järgmine kõneleja, palun. suur aitäh, ma võtan sõna eh, oma kolleegi nimel, kes vabandab, ta ei saanud täna kahjuks kohale tulla. ta palus selgitada oma seisukohti. ta tänab eh, raportööri. Eh, ning ta tervitab seda, et ametite eh, eelarve kasutust on kinnitatud ning eh, ta soovib meenutada ühtlasi ka seda, et eh, meil on oluline roll mängida ja selles osas kavatseb ta tervitada selles osas, mis puudutab äh, äh, vähijärgset ravi. eelarve on üsnagi nõrk ning sellega seoses äh, on oluline, et raha kasutataks korrektselt. ja ta tahab ühtlasi meenutada, et eelarve kasutusele kinnituse andmise osas on reeglid väga keerulised Eh, seega, et raha oleks tõesti ära kasutatud, on äärmiselt oluline, kuid eh, minu kolleeg eh, rõhutab, et kõike ei ole veel suudetud ära kasutada, seega tuleb ehm, teha kõik selleks, et vigu oleks tulevikus vähem ning mis puu-, mis nüüd puudutab Euroopa abifondi inimpuudust kannatavate isikute jaoks, siis see peaks kindlasti aitama kaasa eh, eh, vaesuse ärakaotamisele. ta rõhutab, et tegemist on kasuliku instrumendiga, sest eh, vahendite puudumine teeb toidupankadele praegusel hetkel suurt muret. seega peab põhjalikult mõtlema praeguse teksti peale. proua president, ma sooviks ka isiklikult äh, sõna võtta, kas äh, seda siis äh, lõpus äh, või praegu eelarve kasutusele kinnituse andmise osas. niisiis ma sooviksin isiklikult sõna võtta Euroopa abifondi osas, mis puudutab puudust kannatavaid isikuid. ma täheldan, et Euroopa raport eelmise aasta aprillis ta ei äh, räägi konkreetsetest, äh, konkreetsetest äh, vahenditest, see on aga äärmiselt oluline teema ning konkreetsete andmed puudumine on äärmiselt kahetsusväärne. kuid minu meelest ei tohi rääkida siin ainult kvantiteedist ja raamatupidamisest, mõni juhul on vaja lihtsalt elementaarset abi osutada ja see on juba iseenesest piisavalt suur väljakutsutus ning nagu eh,, nagu selle auditi autor ütleb, Euroopas e, neljandik elanikest e, on vaesuse ja e, ohus ning me räägime siis äh, kolmteist miljonit inimest äh, elab vaesusohus. ning äh, praegusel hetkel on igatahes selge, et FEAD on äärmiselt oluline osa sotsiaalabist ähm, liikmesriikides ja kaksteist liikmesriiki oma oma kasutavad toidupankade varustamiseks just FEAD-i vahendeid. seega ma arvan, et on äärmiselt oluline äh, andmete, arvandmete kogumist parandada Euroopa Liidus tulevikus ja loomulikult peame me toetama seda fondi ka tulevikus, eriti võttes äh, arvesse äh, seda, kuidas ta aitab meile vaesuse tagajärgi leevendada. tahtsin seda eriti rõhutada, aitäh Thank you very much for Greens. suur tänu. roheliste nimel proua Hansen, palun. jah, suur tänu. ma olen nõus kõigega, mis öeldi, aga tahaksin tunnustada raportööri. hästi kokku pandud raportiga on tegemist ja väga täpne ja asjakohane. nii et äh, me näeme, et siin on üks äh, laiem poliitiline probleem, millest peaksime rääkima, nimelt äh, majandus- äh, ja sotsiaalne ning territoriaalne ühtekuuluvus kus, kus viis protsenti on veamääraks praegu, kolm protsenti on see olnud eelnevatel aastatel. nii et teen ettepaneku, et küsime komisjonilt, mis see veamäära suurenemine tähendab täpselt ja ka CPR lubab väiksemat veamäära äh, Äh, minu poolt kõik ja hea meel on koostöö üle. aitäh. ID nimel proua Liisi, palun. suur aitäh, kallid kolleegid, enne kui äh, äh alustan, tahaks meenutada meie komisjonile, et äh, täna räägiti ka Erasmusest ja eile suri Domenico Lenarduzzi, kes oli Erasmuse projekti looja. ta oli minu äh, kodukohast äh, pärit Venetsia Giuliast, ta oli kaheksakümne kolme aastane ning ma tahaksin paluda meie komisjoni ning juhatajad äh, saada Euroopa Parlamendile ettepanek mälestada seda isikut ja tema poolt tehtud tööd ning äh, räägime täna ju väga palju sellest Euroopa projektist, mis on paljudele eeskujuks äh, ning äh, seega ma tahtsin seda mälestushetke jagada teie kõigiga, sest meie peaksime mõtlema nende inimeste peale, kes on aidanud välja töötada äh, Ehm, Euroopa identiteedi nimel. vabandust, et ma eh, nüüd ehm, selle nii põhjalikult ette võtsin, selle teema, kuid ma arvan, et eh, see on siiski teatud määral ka seotud eh, tänase päeva see teemaga. ning me tahtsin öelda, et peaksime põhjalikult läbi vaatama äh, selle eh, üle, kui palju on Euroopas erinevaid ameteid, neid tuleb aina juurde, tundub, ning eh, alati ei kasuta nad raha ära tõhusalt. Eh, ning ma tahaks ühtlasi, et võetakse arvesse ka äh, Euroopa eh, Kontrollikoja arvamut, eh, eh, kes on oma amet, kes on uurinud neid ameteid just kahe tuhande kaheksateistkümnendast aasta nimel ning on, nad on öelnud, et on palju selliseid valdkondi, kus oleks vaja olukorda parandada, näiteks selles osas, mis puudutab avalikku hanget ning äh, samuti raamlepingud, äh, spetsiifilised lepingud ning otselepingud. Äh, nende osas täheldati mitmesuguseid vajakajäämisi, mis tekivad kahtlusi kas olemata, olemasolevate reeglite täitmisel ning ka hinna kvaliteedisuhete osas Äh, ning äh, samuti konsultandid äh, ning ajutised töötajad ei saanud kogu toetust, mis neil õigus on saada vastavalt õigus, vastavalt raamlepingule. ning seega oleks vaja suurendada läbipaistvust ja kui me vaatame ühtlasi mitmesuguseid muid erinevaid aspekte, näiteks äh, ametiõpe, amet, äh, äh, kontrollikoda keskendus kahele aspektile, näiteks, näiteks töötajate reservi osas, kus ei käitutud vastavalt olemasolevate reeglitele ning kandidaatidele osas äh, ei olnud esile tõstetud võimalikku äh, huvide konflikti, kuigi mõned nende seast olid juba nende jaoks töötanud. Eh, ning samuti ei ole tood- ka eh, sisekontrolli piisavalt tihti läbi eh, viidud ning probleeme on ka hinna kvaliteedi suhteid piisavalt detailselt analüüsitud, näiteks avalike hangete puhul kuid äh, sellise, hoolimata sellest kriitikast Euroopa ähm, res-, resolutsioon, äh, mis puudutas Euroopa Liidu üldeelarvet kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, otsustas lepitusmenetluses äh, e, eelarvemenetluse vältel e, suurendada ühe miljoni võrra makseid just sellele ametisse. mis puudutab Eurofond siis äh, on kahtlusi avalike hangete osas ning raamlepingute osas äh, ja samuti, äh, samuti ka hoolduslepingute osas, mis puudutab aga töötervishoiuametit, siis vastavalt artiklile kaks ja kolm näeme, et on mitmesuguseid küsimusi seoses eelarve kasutamisega ning muuhulgas võttes arvesse, et eelarve aastal kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist konstateeriti samasuguseid probleeme ning tegemist on seega korduva äh, veaga äh, ja see kordub eelarveaastast eelarveaastasse. kaks tuhat kaheksateist äh, selles osas, mis ütleb Euroopa kool-, koolituskeskus, siis oli neil viis ajutist töötajat ning eh, nende eh, teenuste eest maksti kakssada tuhat eurot. Eh, ja seoses avaliku hankega rakendati kriteeriumeid, mis seisnesid põhiliselt elementidest, mille kohaselt ei olnud praktiliselt võimalik tegelikku konkurentsi tekitada nagu ka seda võis öelda muudes küsimustes ning Eh, igatahes eh, tundub ka seda, et eh, me avaliku hanke vältes, vältel ei olnud hinnatud val-, hinnakvaliteedi suhet piisavalt hästi, siis see viis ametit on selles osas problemaatiliselt. meie leiame, et ameteid on liiga palju, me ei saa nõuda edasisi ohvreid oma kodanikel, samas aga äh, hoides üleval kõiki neid struktuure. Thank you very much on behalf of ECR the shadow would be. ECR-i väliraportöör olen mina, ütleb esinaine ja tahaksin ka tunnustada raportööri härra Stehovskit tehtud töö eest. ma tunnustan seda, et üht metodoloogia on komisjoni ja liikmesriikide vahel nüüd paigas ja hea on ka see, et on pidevalt parendatud äh, veamäära Euroopa Liidu eelarve kulutuste osas viimaste aastate jooksul. sellegipoolest arvan ma ka, et on parendusruumi, eriti just üks B äh, lõike osas, äh, rubriigi osas, vabandust Euroopa Liidu raha on meie ühine raha ja peame seda silmas pidama, sellepärast et eh, me oleme võlgu oma kodanikule seda, selle, et seda raha kulutatakse hästi. tahaksin rõhutama, et pettuste vastane võitlus on oluline ja eh, selles osas teeb jõupingutusi ka komisjon ning liikmesriigid ning julgustan riski hindamise tööriista väljatöötamist ning ka liikmesriikide suuremat osalust andmebaasis niimoodi, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse õiguspäraselt. nii nagu härra Stefhovski, olen ka mina nõus sellega, et äh, Euroopa Komisjonil ei ole andmeid, mis näitaks äh, puudust kannatavate inimeste kohta õiget statistikat Euroopa Liidus. tuletan ka meelde, et eriraportis viis kahe tuhande seitsmendast aastast, mis puudutab noorte töötust. kontrollikoda leidis, et äh, kuigi mõningat edusamme on tehtud äh, selles, et äh, noorsoogarantiid rakendada ja samal ajal, kui teatud edusamme on tehtud, on siiski jäänud see kaugele nendele ootustele, mis noorsoogarantii sisseviimisega kõigepealt tekkisid ma tunnustan koostööd ametite vahel, mis on aidanud äh, tuvastada ja toetada äh, tõhususe saavutamist, äh, luues täiendavust, sünergiaid ja ressursside head jagamist ja eriti tunnustan ma EU OSHA algatust, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiuametit ning ka tööhõive peadirektoraadi jõupingutusi selles osas ja kui ECA on äh, äh, loomulikult tuvastanud nõrkusi, siis äh, kontrollikoja nõrkuste tuvastamise järel tuleks need vead parandada niipea kui võimalik. ja härra Potenga viimase kõnelejana, palun. suur aitäh teile. suur aitäh ka raportöörile. ma lugesin teksti väga tähelepanelikult, arvan, et me oleme väga paljudes küsimustes nõus loomulikult äh, lugesime ka Kontrollikoja aruannet, paljudes küsimustes oleme täiesti nõus, rõhutasin seda, mida te kuulis-, ütlesite avaliku hanke äh, ja teenuse sisseostmise kohta, see võib äh, tekitada probleeme kulude ja tõhususe osas, loomulikult on see otseselt seotud ka vahenditega Eh, ja oleme nõus sellega, mida ütles praegu variraportöör sotsialistide fraktsioonis selles mõttes, et, et võttes arvesse eh, tööjõuameti loomist on aina olulisem see, et vaadata, kas meil on piisavalt raha nende ametite jaoks. Nad mängivad äärmiselt olulist rolli paljudes liikmesriikides ja ma tahaksin selle sotsiaalse rolli tähtsust Euroopa kodanike jaoks. ning kaks punkti veel see puudutab ühest küljest seda kui ligipääsetavad ja avatud need ametid on, sest kuigi on tõesti, äh, äh, on aina rohkem neid, kes leiavad äh, oma kontakti nende ametitega, paljud ei ole endiselt nende olemasolevast, olemust teadlikud, nende veebileheküljed on raskesti ligipääsetavad, tahaksime sedagi rõhutada ning lõpuks äh, strateegia ametite siseselt põhiõiguste kohta, põhiõigustest kinnipidamise kohta nii töötajatele kui ka ehm, välisosaliste ehm, suhtes, kes on siis kas kodanikuühiskonnast või kuskilt mujalt pärit. suur tänu, järgmisena härra Ždehovski kallid kolleegid, ma sooviksin teid tänada selle mõttevahetuse eest. siin oli väga palju põnevaid mõtteid eh, ja olen tõesti enamusega nõus, mida te ütlesite ning sooviksime, et esitataks muudatusettepanekuid, mis eh, seda raportit veelgi paremaks teeks, sest eh, nägite seda teisest seisukohast lähtudest ja soovime, et äh, eelarve kasutusele kinnituse andmine oli äh,, oleks positiivne, mina töötasin nende ametitega viis aastat ja esimest korda nägime, et tehti edusamme äh, paljudes neist äh, ja mis äh, puudutab iseseisvaid eksperte, siis on see suurepärane äh, E, e, et eksperte kasutatakse ametites ja on hea, kui nad on absoluutselt e, iseseisvad ja valmis mitmesuguseid asju, asju ette võtma. suur aitäh, aitäh ka Aleksile lahkete märkuste eest. ma tahaks sõnada Veronike Lenoad küsimuste eest. kirjutasin mitmed punktid siia üles ja arvan, et oleks väga ja kui selles äh, raportis on konkreetseid märkuseid äh, roheliste seisukohast lähtudes äh,, äh, äh Peter Hansen, suur aitäh selle sotsiaalse äh, sidususe küsimuses on väga hea see, millele toetudes tööd edasi teha tulevikus, sest see on tõesti väga tundlik teema ja seda ei mainita paljudes Euroopa raportites kuid samas on väga vajalik tuleviku jaoks. ma sooviks äh, ka Helena ja Liisiga äh, tööd edasi teha, oleme kõik äh, teie kaasmaalase perega mõtetes, kes kindlasti mõtleme kõik koos selle inimese pere peale, kas äh, koostas Erasmuse projekti, sest see on üks suuremaid edulugusid Euroopa Liidus ja see, et ta nii edukas näitab, et keegi on ta loonud. mul on väga hea meel selle üle, et mainisite tema nime ja ma arvan, et äh, ei ole osa küll äh, praegu Eh, kus eelarve kinnitusega seotud, aga ta on samas selgelt seotud eh, seoses eh, meie, meie muu tegevusega ma tahaksin tänada kõiki tehtud töö eest. Te olete olnud väga konstruktiivsed. ma võtsin arvesse väga paljusid märkuseid, aitäh ka äh, proua juhatajale, arvan, et peame võitlema pettuste vastu ja arvan, et teil on täiesti õigus, äh, kui te ütlete jauh. Äh, võitlus noorte tööpuuduse vastu on lahutamatu osa meie tegevusest järgmisest viies aastaks. keskendume sellele aina rohkem ja veel ma tahaks äh, tänada Margo Tengat, sul on täiesti õigus. rääkisin viis aastat juba eh, nähtavust, nähtavust ja nähtavust, kui ma olin Dublinis, siis ma kohtusin eh, Euroopa institutsioonidest pärit inimestega ning eh, ja nad tolitasid ka Iiri valitsuse jaoks ja nad ei teadnud Euroformist mitte midagi. nii et äh, äh, äh veel üks oluline küsimus, äh, kuidas me töötame Äh, kuidas me töötame selle raportiga, see on oluline küsimus, nad teevad suurepärast äh, tööd, äh, kuid keegi ei tea seda. rääkisite sellest, kuidas veebileheküljel seda üles leida. ja probleem on selles, et väga palju on raporteid sotsiaalse sidususe kohta, kuid keegi ei tea seda no ja sellepärast ma kutsun ka üles paremale koostööle eh, ametite vahel. meil on veel viis või kümme minutit, aga ma ei kasuta neid, ma tahaks teid tänada ja arvan, et koostöö tuleb meil väga hea ja suur tänu teie konkreetsete eh, soovituste eest võtame selle kindlasti heal meelel vastu. suur aitäh proua Liisile, kes äh, mainis äh, äh, meile olulist infot Erasmuse looja kohta. ma tean, et oleme ajakavast pisut ees, kuid ikkagi nüüd lähme päevakorrapunkti kümme juurde. proua Liisi, palun. vabandust, ma tahtsin lihtsalt äh, meenutada, et äh, oleks äh, tore, kui meie komisjon paluks president Sassoolit meenutada seda minu kaasmaalast, mitte sellepärast, et ta on minuga samast kandist pärit, vaid ta on tõesti üks väheseid näiteid sellest, kuidas on võimalik Euroopas midagi ära teha. arvame, et see oleks hea, see oleks poliitiliselt hea sõnum ja eh, siis lähme tagasi oma poliitiliste seisukohtade juurde. aga seal, selles osas peaksime olema ühtsed. suur aitäh! arvan, et oleme täiesti nõus teie seisukohtadega, nii et me kirjutame tõesti selle kirja, mis eh, härra äh, Sassoolile et äh, me saaks äh, meenutada äh, seda inimest täiskogul. nii, päevakorrapunkt number kümme on OECD uuring Euroopa Liidu eakamate inimeste tööalane konkurentsivõimene ning väga huvitav teema ning see on väga meie, huvitav meie fraktsioon, meie komisjoni jaoks. Äh, äh, vabandust, et ma ei saa eriti liikuda. igatahes tervitame siin suurel heal meelel. Äh, rohkem ma ei räägi, sest palju huvitavam on see, mida teie siia tõite. me oleme väga väga huvitava, suurt huvi tunneme selle küsimuse vastu, nii et äh, kuulame teid väga hea meelega. tere hommikust kõigile, daamid ja härrad, äh, lugupeetud publik. suur rõõm on äh, väga huvitav on rääkida sellest, kuidas paremini töötada ja rääkisime eh, sellest ka Tokyos konverentsil eh, vananevast elanikkonnast. nagu te näete, et Euroopa OECD ja Euroopa Liidu eh, liikmesriigis toimuv elanikkonna vananemist on suur koormus tööturule, sotsiaalsüsteemile ja ühiskonnale. samas on see ka üsnagi uus fenomen, oleme näinud seda juba ette väga pikka aega tagasi, vabandust. ma unustasin laua peale kaugjuhtimispuldi, väike tehniline paus võttes arvesse, et oleme seda, sellest probleemist rääkinud juba pikemat aega ja sellega seoses me äh, hakkasime äh, selles osas andmeid koguma juba kaks tuhat, kahe tuhande kuuest aasta peale. me arutasime, alustasime tegevust teemal Ela kauem ja tööta kauem ning äh, oleme teinud kõik selleks, et anda inimestele äh, piisavalt äh, stiimuleid ja garanteerida, et neil on ka pädevused vanas eas töötamiseks. pärast seda äh, analüüsi tegime riigiüleseid ülevaateid äh, teemal töötada paremini kõrgemas eas, kuidas parandada inimeste osalust tööturul ja OECD eh, oleme parandanud ka soovitusi ja eh, eh, rääkida sellest, mida OECD riigid teevad oma vananeva elanikkonnaga, mida nad teevad oma pensionisüsteemidega vaadates, millised tõkked tekivad inimestel tööturule tulemiseks, kuidas äh, nad oma oskusi äh, parandavad ning tuleksin nüüd äh, soovituste juurde. seda rõhutasid kõik OECD riikide ministrid. me oleme äärmiselt hea meel selle üle, et see teema on nüüd laual, me töötame sellega edasi ka järgnevatel aastakümnetel ning sooviksin nüüd äh, keskenduda äh, mõningatele võtmeküsimustele, millele me keskendusime ning jagaksime ka äh, häid tavasid tööturule jõudmise osas eakamatele töötajatele. kõigepealt tahaksin öelda seda, see pole teile ilmselt üllatuseks, et elanikkond Euroopa Liidu ja OECD riikides vananevad äh, märksa, äh, märgatavalt järgnevatel aastakümnetel. praegusel hetkel Euroopa Liidus on äh, keskmine elanikkonna iga nelikümmend kolm aastat või rohkem ning teame, et Saksamaal näiteks Itaalias on elanikud märkimisväärselt vananenud, kuid ka Jaapanis, kus keskmine iga on juba praegu nelikümmend kuus või üle selle vaadates nüüd edasi Euroopa Liidu liikmesriike, siis kõige suurem muutus oodab ees Küpros, kus äh, keskmine iga toimub, äh, liigub kolmekümne seitsmest kahe tuhande kaheksandal aastal kahe, neljakümne kaheksani kahe tuhande viiekümnendal aastal, see on tõesti äärmiselt märgatav muudatus. ning äh, ärgem unustagem, et äh, tegemist on äh, ka eh, seotud sellega, et eluiga eh, kasvab, see on suur eh, edusamm viimase aasta, kahe aastakümne jooksul seoses heale majanduskasvule ning heaolule. ning sellega seoses näeme, et kahe tuhandendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani sünni elu, oodatav eluiga Eh, kasvas OECD riikides praktiliselt neli aastal, mitte, see ei tähenda ainult seda, et inimesed elavad kauem, vaid nad elavad kauem tervetena. Eh, sellega seoses eh, saame aidata inimesi õige poliitikaga kauem tööturule jääma. ning see on nüüd kõige keerulisem skeem minu ettekandes, see näitab äh, kui, milline majanduslik koorem on äh, vananeva elanikkonna tõttu tekkimas töötavale äh, elanikkonnale ning äh, me ei vaata siin sõlt- ja ka oma elanikkonna sõltuvus pensionikulu, vaid räägime selle, kui palju on saja töötaja kohta pensionäre me ei vaata siin üldelanikkonda, vaid töötavat elanikkonda ning näeme, et äh, siin, et äh, Euroopa Liidu arvates viiekümne äh, äh aastased või vanemad inimesed, äh, kes äh, ei tööta või on pensionil ning keda peetakse üleval töötajate pool, see peaks tõusma neljakümne viie protsendi võrra ehk eh, see peaks tõusma siis seitsmekümne kuueni kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, see on tohutu suur arv. kui me suudaks aga veenda inimesi, et nad jääks tööturule kauemaks ning eh, kui me suudaks eh, ka veenda rohkem naisi tööturule tulema, siis võime seda Eh, seda arvu kärpida kahekümne kuue protsendini Euroopa Liidus, kuid tegemist on siiski arvudega, nende tulemuste saavutamine peaks tähendama eh, erinevaid poliitilisi muutusi väga paljudes valdkondades. Eh, ning rääkides nüüd OECD soovitustest, siis ma arvan, et mõte on selles, et demograafiliste muudatuste Äh, arvestamine tähendab kaasata äh, valitsusi, äh, tööandjaid ja kodanikuühiskonda. tihtipeale on keskendatud esimese sambale, mis on siis ähm, töö ja pension, kus siis kus äh, räägiti stiimulite väljatöötamisest, et inimesed jääks tööturule kauemaks, äh, kuid äh, kuna selles osas on väga palju tööd ära tehtud, ei ole me eriti näinud ka reforme muude teiste mu,, te, mu, kahe teise samba osas meil on vaja töötajaid, kes te, töötavad rohkem, kuid meil on vaja ka tööandjaid, et neile, kes neile tööd annaks. me peame garanteerima ka, et töö vajatel on hea, piisavalt hea tervis ja piisavalt oskusi, et edasi eh, tööd teha, seega eh, see on selline hea sõbralik eh, agenda kolme sambaga ning ma rõhutaksin mõningaid väljakutseid, mis on seotud selle küsimusega tasuv töö pluss hilisem pensionile minek. ning tegelikult on äh, tööturul osalemine tohutult kasvanud viimastel aastatel ning Euroopa Liidus viiekümne viie kuni kuuekümne nelja aastaste tööturul osalemine on nelikümmend kaheksalt protsendilt kahe tuhande kaheksandal aastal kuuekümne kahe protsendini praegu. see oli eriti nähtav riikides, kus oli tööturul osalemine kõrge, näiteks Saksamaal, Leedus ja Suurbritannias, kuid nägime ka kasvu liikmesriikides, kus tööturul osalemine oli üsna madal, näiteks Itaalias tehti suuri edusamme, samuti ka Prantsusmaa ja Türgi. ning äh, hoolimata äh, neist positiivsetest arengutest äh, näeme endiselt suuri erinevusi riigiti, kuid samas, kui näeme osalusprotsenti äh, sellistes riikides nagu Rootsi ja Island, siis näeme, et et, et, et, et tal on muutunud poliitikatega, on selgelt näha, et on võimalik ka ähm, olukorda parandada teistes riikides. see ei puuduta ainult eakamaid inimesi, meil oleks vaja äh, vähendada ka äh, soolist ebavõrdsust tööturul osalemise osas. Euroopa Liidus on äh, kümme protsenti see erinevus, ehk siis äh, naised äh, endiselt äh, osalevad vähem kui mehed tööturul. ning see oli minu jaoks üsnagi üllatav. oli üllatav näha, et hoolimata sellest, et nägime, et varane pensioniskeem, eriti Euroopa Liidus, kus oli kakskümmend aastat tagasi suur probleem on varane pensionile minek endiselt suur probleem paljudes riikides. niisiis näeme OECD-s ja äh, teistes riikides näeme, et pal-, veerand meestest läheb pensionile enne nagu kuuekümnendat eluaastat. ja seda võib juhtuda isegi viis, viiekümne kolme või viiekümne nelja aastaselt Türgis või äh, Luksemburgis ehk eh, tööturult lahkutakse viiekümne kolme või viiekümne nelja aastaselt, mis on äärmiselt vara. oluline punkt, mille sooviksin tõstatada, on see, et kuigi me sooviksime garanteerida, et me ei eh, stimuleeriks inimesi tööturule jätkama, et nad ei lahkuks eh, tööturult on samas ka äh, pensionisüsteemid, need, mis aitavad ähm, pensionipõlves vaesust vältida, peame tegema kõik selleks, et pensionisüsteemid garanteerivad äh, piisavalt äh, sissetulekut pensionieas. samas eakamate seas on vaesus endiselt üsnagi kõrge ja ning vähem kui viis protsenti Eh, Hollandis, eh, Taanis ja Islandis, samas kui üle kahekümne viie protsendi Leedus, Lätis ja Eestis. nii et meil on suured väljakutsed ees, eh, seega tähendab, et inimestel peaks olema tõesti piisavalt head töökohad, et nende sissetulekud oleks piisavad, kui nad lähevad pensionile. nüüd lähen nüüd soovituste teise samba juurde, kus soovitatakse äh, Eh, palgata ja eh, hoida tööl eakamaid inimesi. Eh, paljud riigid on kasutusele võtnud meetmed selleks, et säilitada eakamaid tööturul ja üks küsimustest, mis sellega seotud on, on eakate maks, palgasüsteemid, kus palgad kasvavad seoses eaga ja, ja Eh, samuti mm, eh, eh, ja see ka tähe-, see tähendab siis seda, et e-, eakamate palkamine lihtsalt muutub kulukamaks, seda pole selles, sellel skaalal näha, aga me näeme ka, et, et riigis, kus vanemate töötajate palgad on kõrgemad, hoitakse neid vähem aega Eh, tööl ning, eh, ning eh, Euroopa riikides, väga paljudes riikides, mida kauem sa ühe töötajate juures, ühe, ühe tööandja juures töötad, seda rohkem sa, kõrgem su palk on, see muudab aga töötaja kallimaks ning küsimus on nüüd siis selles, kuidas Ehm, kuidas palgad oleks seotud äh, tootlikkusega, see on küsimus, millega riigid näevad kõvasti vaeva. see ei ole teie jaoks ilmselt eriti üllatav ning äh, teine küsimus on muidugi see, mis puudutab äh, suhtumist vanematesse töötajatesse, see on endiselt suur probleem töö, vanematele, eakamatele töötajatele Eh, töökohtade leidmiseks, eh, sellepärast et eh, kardetakse, et eakamaid inimesi tööle võtta, kardetakse, et nad on vähem tootlikud, nad ei ole piisavalt paindlikud, nad ei ole piisavalt kohanemisvõimelised, eriti praegusel digiajastul. kuid tegelikult see tekitab ka vanainimestel muret ja hirmu, sest nad ei julge tööturule tulla kuid äh, seadus keelustab eapõhise äh, äh, diskrimineerimise kõigis Euroopa liikmesriikides, samas aga näeme Europarameetri uurimust, mis näitab, et, et eelarvamused kõrge ea suhtes on endiselt väga tavalised ja rääkides nüüd viimasest äh, Eh, sambast, see puudutab nüüd eelkõige seda, kuidas töökohtade kvaliteeti parandada, eh, kuidas aidata inimestel jääda eh, tööturule. väga palju näitab, et halb töökeskkond võib väga e-, e-, negatiivselt mõjutada nii füüsilist kui vaimset tervist. teame, et see võib kaasa tuua pikad äh, haiguspuhkuse perioodid ning samuti eh, tööturult lahkumise, seega kvaliteetne töökeskkond ei ole oluline mitte ainult selleks, et, et ära hoida varast tööturult lahkumist, vaid see aitab ka eh, halvema tervisega inimesi tulla tööturule kiiremini tagasi ning seega töö keskkonna kvaliteetne, kvaliteetne töökeskkond on äärmiselt oluline. OECD eh, töökohtade kvaliteediraamistik, mis val-, vaatab kolme erinevat dimensiooni, millest üks eh, puudutab tõesti töökeskkonda ja näitab, et eh, töötingimuste kvaliteet on tegelikult parem e-, eakamatele kui noortele, kuid samas üle neljandiku ähm, äh, eakastest töötajatest on äh, stressis, kus neil on äh, siis väga peavad, nad, neil on väga nõudlik töö, kuid neil pole samas kas oskusi või piisavalt head tervist, et nende probleemidega toime tulla teame, et ka digitaalsete küsimustega äh, on äh, praegusel hetkel äärmiselt akuutsed äh, ja rohkem kui kunagi varem peaks olema töötajatel võimalus koolitusi saada. Need, keda koolitatakse, on äärmiselt edukad tööturul, seega on tohutult oluline, kui soovime et äh, töötajatel oleks piisavad oskused, siis tuleb neid koolitada. kuid näeme samas ka seda, et, et eakamaid töötajaid koolitatakse märksa vähem kui nende nooremaid kolleege ning Euroopa Liidus äh, koolitatakse neid kaks korda vähem kui nende nooremaid kolleege äh, ehk siis selles osas on väljakutseid väga palju ning äh, nüüd äh, äh, räägin headest uudistest ja headest tavadest. siin on väga huvitav võtta kuulda riike ka väljaspool Euroopa Liitu. me vaatlesime mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike, kuid ka Austraaliat, Jaapanit, Ameerika Ühendriike ja Koread ehk siis siin on väga palju huvitavaid kogemusi jagada, ma kõigest ei hakka rääkima Äh, kuid äh, mõningatest siiski. esimene puudutab äh, ehk siis esimene puudutab pensioniea edasilükkamist. teame, et paljudes Euroopa liikides on nüüd tavaliseks muutunud pensionile mineku jaoks kuuskümmend seitse, eelkõige Islandis ja Norras, kus tõstetakse pensioniiga ning Suurbritannias on pensionile mineku iga ära kaotatud, ehk siis inimesed võivad töötada nii kaua, kui tahavad, eh, mingisugust ametlikku statuuti selle osas ei ole. ja teine oluline algatus puudutab ehm, eh, eakate diskrimineerimist eh, Ameerika Ühendriikides, neil on väga tugev diskrimineerimisvastane raamistik, mis on suutnud diskrimineerimist peatada ning samuti ka on ära kaotanud ealised piirangud ehm, töökuulutustes ja eh, Prantsusmaal kasutatakse näiteks eh, oskustepõhist eh, töötajate otsimist, mis võtab arvesse töötajate pädevusi, mitte niivõrd nende iga või kogemusi. ja siis on väga palju veel võimalik ära teha koolituste osas, näiteks Saksamaal toetatakse eriti väheste oskustega töötajaid, eelkõige need, neid, kes töötavad väikeettevõtetes, neid jaoks on programm, eh, mille nimi on Viige Vau ja Sloveenias on samuti eh, ka eh, stiimulid, finantsstiimulid, et inimesed hakkaks ennast äh, arendama, sest äh, tihtipeale inimesed ei julge lihtsalt koolitustes osaleda. ja viimane näide, mida sooviksin äh, jagada, on töökohtade, kvaliteetsete töökohtade loomine, näiteks Suurbritannias on algatatud üleriigiline töötervishoiuvõrgustik, mis aitab VKE-dele Eh, võidelda eh, stressiprobleemidega ning eh, et garant-, aitavad töötajatel garanteerida hea tervise. siin on veel paljusid muid näiteid, ma tõesti kutsun teid üles sellega tutvuma ja ning sellega ja tahaksin siinkohal tulla nüüd oma lõpetuse eh, kokkuvõtete juurde ja tahaksin öelda, et oleme näinud, et eh, riikides, kus ollakse tublid kõikides neis valdkondades stiimulite osas, eh, neil on ka head poliitilised tulemused. kui vaatame näiteks Islandit, Kanadat ja Põhja-Euroopa riike, siis äh, nad äh, on kõik väga tublid äh, selles, neis valdkondades võrreldes teiste riikidega, kus on veel väga palju ära teha. ning oluline on ka varajast sekkumist panna oma tegevuse keskmesse. peame alustama üsnagi varakult, et garanteerida, et inimesed saaks kauem tööd teha ja seda, selle peale peab hakkama varakult mõtlema ning tahaksin äh, kutsuda üles, äh, et riigid äh, vaataks üle OECD nõukogu soovitusi, see on suurepärane võimalus reformide väljatöötamiseks. me tahaks hea meelega töötada koos Euroopa Liiduga, et garanteerida reformide läbiviimist Eh, ning oleme valmis selle läbi, nimel läbi viima seminare ja koolitusi ja loomulikult on selge, et on vaja ka sotsiaalpartneritega koostööd teha. meil on vaja eh, siin eh, sidusrühmadele toetuvat lähenemist. endiselt on väga palju küsimusi muidugi, mida me ei ole suutnud lahendada ning on paljusid vananemisküsimusi, mis on seotud ka soolise võrdõiguslikkusega Eh, ning eh, ma tahaks veel kord öelda, eh, räägime siin muudkui oskustest, kuid samas on see valdkond, kus peame teadma, mis probleemid on vananevatel töötajatel ja millised väljakutsed on sellega seotud ning sooviksin öelda veel ka seda, et tulevik algab praegu. oleme rääkinud aastakümneid juba elanikkonna vana lähenemisest ning see praegusel hetkel toimub kiiremini kui kunagi varem. peaksime oma eh, tööd tegema eh, kiiremini kui kunagi varem, enne kui on liiga hilja. Uh... suur aitäh, proua Singh. suur aitäh selle väga huvitava informatsiooni eest, mida te meile oma ettekandes tutvustasite. ma vaatan seda uh liikmete arvu, kes sõna soovivad, seega võib-olla teeksime ühe küsimuste vooru, ma jaotaksin äh, koordinaatorite ja liikmete vahel küsimusi. kes soovivad esitada küsimuse, andke palun käega märku, ma panen teid kirja. aga ma ise tahaksin teada, mida me saame teha ära äh, vanuselise diskrimineerimise vastu, mida te mainisite. Te rääkisite USA raamistikust, mille nad on kehtestanud kas on selles raamistikus midagi, mis on tõepoolest väga tõhus ja mis võiks aidata neid liikmesriike, kus on tõsine probleem äh, eakate diskrimineerimisega? see on suurepärane küsimus, aga ka üks kõige keerukamaid küsimusi, ütleksin ma peamine probleem vanuselise diskrimineerimisega äh, on see, et on erinevaid diskrimineerimise liike. mõned diskrimineerimised tulenevad stereotüüpidest. tööandjatele tundub, et vanemad töötajad ei ole piisavalt produktiivsed või et nad ei saa olla paindlikud nagu nooremad töötajad. ja need on sellised ettekujutused. on aga konkreetseid diskrimineerimise vorme, nagu ma ettekandes mainisin näiteks äh, toimub diskrimineerimine, sellepärast et äh, töötajate kaitsmise süsteem üritab äh, ühest küljest kaitsta vanemaid töötajaid, andes neile õigusaktides eriõigusi, aga samas neil võib olla ka nende töölevõtmisele negatiivseid mõjusid. see on kahe otsaga väljakutse, mille ees me seisame. ma arvan, et lahendus seisneb selles, et me vaatame seda, kuidas me saaksime parandada nende äh, töölevõtmise sobivust, andes neile uusi oskusi. ühest küljest tööandjad ei paku nendele vanematele töötajatele koolituse, siis nad ütlevad, et nad ei ole piisavalt paindlikud või produktiivsed. aga kui nad pakkusid neile äh, koolitusi, siis oleksid nad sama töökad ja tootlikud kui nooremad kolleegid. ma arvan, et me saame väga palju ära teha äh, koolitamise ja oskuste arendamise küljest aga vanuselise diskrimineerimise õigusaktid ei ole piisavalt efektiivsed, neid tuleb korralikult rakendada, neid tuleb korralikult analüüsida. nagu ma varem ütlesin, siis tehnoloogia on toomas palju positiivseid muutusi. meil on võimalik kasutada suutlikkusteste, mida ma mainisin ja mida on ka kasutatud varasemalt selleks, et äh, leida äh, töökohti inimesi, inimestele, äh, tuginedes nende kogemusele, teadmistele, selleks, et kaotada ära igasugune eelarvamus. aga see on mitmekülgne lähenemine, mida me, lähenemine, mida on vaja diskrimineerimisega võitlemiseks. me ei saa muuta inimeste ettekujutusi meil on võimalik muuta inimeste ettekujutust, aga mitte kõigi ettekujutust ja arvamusi, seega parim võimalus sellega võitlemiseks on parandada eakamate inimeste töölevõtmise tõenäosust. suur aitäh, nüüd võt-, kuulame ära kõik küsimused ja siis annan teile sõna nendele küsimustele vastamiseks. praegu on neli komisjoni liiget äh, sõna soovinud, äh, esiteks proua Zelenska, palun teie küsimus. proua esinaine, kolleegid tahaksin teid tänada selle äh, OECD koostatud aruande eest. on äh, mõned järeldused, mida ma tahaksin teiega jagada, mis loodetavasti viivad meie arutelu täna edasi. üks asi, mis võib-olla oli puudu äh, vanuselise diskrimineerimise teema juurest ja ka sellest, kuidas vanemad inimesed toimivad tööjõuturul, on see, et see sõltub töötuse määrast. Poolas on see määr viis protsenti seega tööandjad instinktiivselt oma kasu nimel üritavad tööle võtta äh, vanaduspensionäre. esmalt äh, nad toetavad nende haridust ja koolitamist. lisaks nad eeldavad, et äh, vanematele inimestele tuleb anda võimalus naasta tööturule mis puudutab uusi oskusi ja koolitusi, siis tõepoolest, teil on õigus, meil on vaja uusi oskusi. küll aga ma usun, et need peaksid mingil viisil olema seotud pra-, olemasoleva äh, tööga. see ei puuduta tingimata töökoha muutmist, vaid me peame lihtsalt täiendama oma oskusi, täiendama oma tööd ja seega tööandjad peaksid mõjutama seda koolitust katastroof seisneb siin selles, et väga palju raha suunatakse koolituste andmisesse, aga lõpuks ei ole meil mingisugust kontrolli äh, nende koolituste kvaliteedi üle. me peaksime küsima, millises ulatuses on tööandjatel endil või vastavatel institutsioonidel äh, vastavas riigis võimalus seda kontrollida, sest kui meil mingit kontrolli ei ole, siis tuleb meil äh, katastroof. Poolas viisime läbi analüüsi, kus leiti, et vanemad inimesed vajavad individuaalset lähenemist. Nad ei taha reisida kuuskümmend kilomeetrit täiesti teise linna, kus pole inimesi, keda nad tunneksid ja kes võib-olla süüdistavad äh, teda ebapädevuses või selles, et nad ei tea piisavalt, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet. kasutame väikeseid kogukondi, näiteks koole ja meie tegime seda meil on selles programmis äh, sada osalevat kooli, meil on õpetajad, kellel on lisatöö, milleks on kellegi oskuste täiendamine ning neil on võimalik luua isiklikum suhe vastava isikuga. ning sellisel juhul on sellel vanaduspensionäril lihtsam tunnistada, et nad näiteks ei oska internetti kasutada muutes selle individuaalsemaks, isiklikumaks, teostades kontrolli selle üle, kuhu läheb raha elukestvas õppes, on väga oluline. ma tahaksin taaskord korrata, individuaalne lähenemine. Teie kokkuvõttes ja ettekandes jäi see minu meelest välja. ma viitaksin siin taaskord sellele katseprojektile, mis meil Poolas on ja tuginedes kõiki, kõik kogu teadustööle ja uuringutele, mis me oleme teinud, siis need kinnitavad meie edu ja see toimib väga hästi, aitäh! Madame Dura Fernández. proua Dura Fernández, palun. Thank you eh,. En realidad quería también. ma räägin hispaania keeles. ma tahaks samuti viidata teemale, mis just esile kerkis, see, mis puudutas tööturule sobivust ma ei tea, äh, jäin kahjuks hiljaks, ma ei tea, kas te rääkisite ka sellest, äh, kuidas äh, tudrul vastu pidada, sellepärast et räägiti sellest, kuidas kriisi ajal mõned töötajad suutsid, suutsid vastu pidada nii-öelda kriisi vältel, kuid see vastupidavus ei ole ainult äh, töötajate omadus, vaid see on ka tööturu omadus, sest mõningates riikides oli tööturg äh, äh, reaktiivsem ja vastupidavam. ning äh, need riigid, kus olid aktiivsed tööjõupoliitikad, kes investeerisid rohkem sotsiaalkaitsesse, ja nendel läks kriis kergemini üle kui teistel, nii et selles osas ma tahaks rõhutada äh, seda, et kui me räägime tööturule sobivusest, siis me ei räägi siin ainult inimesest, töötajast, osku-, tema õppevõimest, vaid me räägime siin ka sellest, kuidas suudab kohaneda tööturg näiteks digitaliseerumisele, mis on praegusel hetkel üks olulisemaid küsimusi, aitäh. proua Jõngerius, palun aitäh ja aitäh ka ettekande eest. mul on küsimus, mis on ähm, enamjaolt seotud selle küsimusega, mille esinaine juba esitas. märkasin ka oma varasemas äh, töökogemuses äh, ametiliidu juhina Hollandis, et kui me räägime kõigist töötajatest, siis inimesed kipuvad keskenduma töötajatele endile nende töölevõtmise, nende töölevõtmisele ja muudele kriteeriumitele. võib-olla on meil siin ka varjatum diskrimineerimine, kui näiteks keskastme juhtkond peab valima, keda tööle võtta eriti juhul, kui see keskastme juht on ise näiteks kolmekümne viie aastane või neljakümne kaheksa aastane, siis inimesed eelistavad pigem kedagi nooremat. sest nad arvavad, et see oleks lihtsam. mulle tunneb, on väga palju väärarusaamasid et inimesed on rohkem siis haiged. ma tean Hollandi näitest, näitest, et see nii tegelikult ei ole. või vähemasti üldiselt mitte. sest noored inimesed võtavad haiguspäevi sagedamini ja lühemaks ajaks, samas kui vanemad inimesed võtavad haiguslehe, kui nad on tõepoolest väga haiged, seega üldiselt mingit erinevust ei ole aga ettekujutus on ikka äh, sama, vanemaid inimesi ei taheta, ei vajata, sellepärast et nad ei ole nii paindlikud, nad on rohkem haiged. Nad ei järgi nii hästi korraldusi nooremalt äh, ülemuselt. diskrimineerimine Euroopa Liidus on keelatud kõigis liikmesriikides, kas pole nii? see ei ole probleem aga sellise kapseldunud mõtteviisi muutmine, et kui mul on valik, siis ma võtaksin pigem noorema inimese. kui ainus viis, kuidas äh, kaasata rohkem vanemaid inimesi tööturule, on äh, tagada see, et äh, nad ei kaota oma töö, sellepärast et siis neil on raske uut tööd saada, sest tõepoolest äh, lihtsam on saada uus töö, kui sa oled kolmekümnendates või neljakümnendates tõepoolest. aga kui meil oleks programm sellise varjatud diskrimineerimise vastu võitlemiseks, võib-olla tõepoolest on loogiline, et kui me mõtleme, et keda tööle võtta, siis me peame mõtlema, mida saab siin ära teha, millised on head näited selleks, et võidelda selle probleemi vastu yeah,? I think we need data. ma arvan, et meil on vaja andmeid ja me suudame stereotüüpide vastu võidelda vaid andmetega. härra Nikolau. Είχε όντω ενδιαφέρον η παρουσίαση που κάνει ο... Väga huvitav on see, mida me oleme kuul-, just äsja kuulnud äh, OECD poolt esitatuna mul on väga negatiivne mulje jäänud kõigest sellest ja ma arvan, et ma ei ole mitte üksinda siin selles osas. Te ütlesite põhimõtteliselt, et elanikkonna vananemine kiireneb, aga te hindasite täielikult äh, äh, imelikke kriteeriumite järgi seda me ei saa kuidagi äh, vanade probleemi lahendada, kui me ei tea, mida, mis täpselt toimub noortega. Äh, noorte küsimus Kreekas ja paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on selline, et äh, töötus noorte hulgas on väga halb. noortel tööd ei ole kuidas inimesed aastates kakskümmend kuni kakskümmend viis saavad äh, perekonda luua, äh, kui neil on täiesti ebastabiilsed töökohad, kehvasti makstud on nad äh, ja demograafias teisest küljest on väga suured vajakajäämised, sellepärast et inimesed muudkui vananevad ja tööjõudu pole. küsimus on hariduses ja siin on võimalik loomulikult kapitalistlikus majanduses äh, dünaamilisi eh, sektoreid leida, kus eh, noored eh, küll saavad kohanduda olemasolevate töökohtadega, aga tööd sellegipoolest ei leia. kui me räägime siin pikemat eluiga, peame silmas, siis see tähendab ka pikemat tööelu kui me vaatame, et me peame tulevikus äh, äkki töötama, kuni me oleme seitsekümmend pluss, siis äh, mida me teeme täpselt kuuekümne üheksa aastaselt, äh, kellena me peaksime siis töötama, kas koristajana või tõlgina või tõlkijana või last, lapsehoidjana? mitte kõik inimesed ei istu oma töökohal lihtsalt büroolaua taga, kuni nad üheksakümne aastaseks saavad ja lasevad teistel töö ära teha kas te teate, mida tähendab niivõrd kõrges eas jääda töötuks? see tähendab, et inimesed lastakse eh, viiekümneaastaselt lahti, enne kui nad eh, lähevad pensionile, eh, sellepärast et OECD, Euroopa Liit ja kõik lähevad samas suunas. nimelt pakuvad kontsernidele võimalusi neid lahti lasta Nad äh, töövõtjate õigusi piiravad äh, või siis äh, töövõtjate kindlustusi õõnestavad ja tööandja saab seetõttu töövõtjat lihtsamalt asendada ja tegemist on vähemaid sotsiaalseid õiguseid pakkuvate töösuhetega. näiteks viiekümne kolme aastane, kes Kreekas jääb töötuks, on praktiliselt tööturult kõrvale surutud ja äh, töötukassa, neil on statistilised andmed äh, töötute kohta, kes on rohkem kui seitsekümmend aastat äh, vanad, paljud pensionärid peavad tagasi pöörduma tööturule, mitte ainult minu koduriigis, vaid ka näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal ja OECD, Euroopa Liit ja minu koduriik Kreeka, kus uus valitsus tahab sotsiaalkindlustussüsteeme eh, muuta, nemad ei anna võimalust eh, töövõtjatele jääda kauem tööturule. ja samuti ei ole võimalik, eh, on võimalik niimoodi selliste skeemide läbi vähendada palgafondi kulusid. Mm, selle asemel, et aidata, te võtate hoopis vastumeetmeid, te ohutate ohustate stabiilseid töökohti äh, väikeste palkadega ja stabiilseid töökohti õõnestate samuti ning te ei anna võimalust äh, kuidagi äh, tööaega vähendada ilma selleta, et inimene kaotaks proportsionaalselt palgas. ning äh, ka äh, kollektiivsed äh, vallandamised on keelatud, ei ole võimalik pöörduda ametiühingute poole ja te tahate paindlikke töökohti, see on umbes kolmandik kogu töökohtadest Euroopa Liidus. ning paindliku tööaja võimalus on nelikümmend viis protsenti töötajatel aga palka saab stabiilsete töökohtade eest, need küsimused tuleb kõik täna vastata, te ei ütle, et inimesed elavad kauem, seega võivad nad ka kauem töötada. Te peate mõtlema nende inimeste peale, kes on terve oma elu töötama pidanud ja töötavadki ning oma tööelu ja karjääri lõpus nad peavad teadma ja peavad saama usaldada seda, et neid aidatakse rahulikult minna pensionile ja äh, noorem äh, generatsioon toetab seda. härra Bergmann, palun. ka mina tervitan seda raportit. ma leian, et see on väga oluline raport. samas on häbiväärne, et meil ei ole demograafiliste muudatuste äh, põlvkondadevahelise solidaarsuse teemaga tegelevat fraktsioonide ülest äh, töörühma sellel ametiajal ja minu meelest me peaksime selle teemaga tegelema. ma tahaksin esile tõsta ka ühe elemendi, võib-olla probleemi, mis on strukturaalne näiteks Sloveenias. soolist diskrimineerimist äh, tegelikult olemas ei ole. aga demograafiline kuvand muutub üha hullemaks ning vaesus eakate seas on üha enam levinud. kust siis otsida neid peamisi äh, põhjuseid sellele probleemile? miks on selles valdkonnas nii raske tegutseda? vastus seisneb selles, et äh, meil on surve Euroopa turgudelt. mismoodi? ettevõtted ja riigid konkureerivad ainult hinna alusel seega kui eakad töötajad on rohkem kaitstud ja kulukamad, siis ettevõtetel läheb halvemini. kui me ei vähenda survet selles aspektis, siis on meil äärmiselt keeruline siin midagi ära teha. diskrimineerimise vastu võitlemine on väga oluline. aga me peaks tagama, et ei ole mingisugust diskrimineerimist, mis tugineks sool, vanusel ja nii edasi, meil on vaja selgeid ametlikke raamistikke. aga ma tahaksin veel midagi rõhutada, mis on ka raportis kajastamist leidnud. sotsiaalne dialoog on ülioluline, ainult sotsiaalse dialoogi kaudu jõuame me sobivate meetmeteni isegi juhul, kui need on sätestatud seadustes või me otsustame, mis peab juhtuma Euroopa Liidu tasandil, igal juhul peavad mõlemad osapooled kohal olema. tööandjad üritavad tavaliselt sellest mööda hiilida, aitäh. Last two questions we have, madam Rafa. viimased küsimused proua Rafaelskalt ja proua Vindilt. aitäh, proua esinaine. ma vabandust, äh, proua Vent, kõigepealt proua Rafalska ja siis proua Vent. no ma räägin poola keeles, ütleb kõneleja. kuigi me räägime sellest, et äh, meil on vaja, et vanemad inimesed töötaksid kauem, siis me kasutame argumenti, et äh, oodatav, eeldatav eluiga on kõrgem, see on peamine põhjus aga me alahindame tervise olulisust. inimesed peaksid olema piisavalt terved. ja me võiksime uurida erinevaid riike ja kuidas seal inimesed hindavad oma tervislikku seisundit ja siis me näeme, et erinevused on väga suured. eriti äh, riikide vahel, mis on äh, endiselt kommunistlikud riigid seal olid tervishoiusüsteemid äh, halvemas seisukorras, näiteks Poolas. praegu on meil meeste ja naiste jaoks erinev pensioniiga. naised võivad pensionile minna kuuekümneaastaselt ja mehed kuuekümne viie aastaselt meie nimetame seda äh, miinimumvanuseks, mil inimene võib pensionile minna. otsus langetatakse igaühe puhul individuaalselt. et inimesed saaksid eh, hinnata oma tervislikku seisundit ja seda, kas nad tahavad kauem töötada minu arvates on see väga tihedalt seotud sellega, kuidas on organiseeritud vanemate inimeste hooldamine. väga tihti, kui naised lõpetavad töötamise, siis nad teevad seda seetõttu, et nad peavad äh, hoolt kandma oma vanemate krooniliselt haigete pereliikmete eest või siis nad peavad hoolt kandma äh, puuetega inimeste eest. järgmiseks olukord tööturul see, mida Kreeka kohta räägiti, on näide, kus olukord tööturul on väga hea, aga kui oled üle viiekümne või kuuekümne aasta vana, siis sind hinnatakse tööandjate poolt, nad tahavad sind tööle võtta, nad tahavad sind tööl hoida. kui aga töötusmäär on kõrge, siis on olukord noorte jaoks keeruline. ja me võiksime esitada veel ühe küsimuse keda sellises olukorras tõepoolest siin diskrimineeritakse, kas noori või vanu? see on suur dilemma. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et need inimesed, kes jäävad tööturule, nende jaoks on olulised järgmised küsimused, nende enda autonoomsus, turvatunne töökohal, tunnustamine, arenguvõimalused seda alahinnatakse, aga me hindame seda üha enam, kui me vanemaks saame. lisaks veel töökultuur ja töö kvaliteet. Need on kõik asjad, mida on tegelikult väga lihtne parendada kui me sätestasime madalama pensionile mineku ea, Äh, mis oli varem meestele ja naistele äh, sama, see oli kuuskümmend seitse, naiste puhul oli see kuuekümnelt aastaselt viidud kuuekümne seitsmeni, siis me sätestasime uuesti selle varasema pensionile mineku aja ja mõned tööandjad olid selle üle väga rõõmsad. Nad ütlesid, et see on hea, sellepärast et inimesed ei ole vananedes sama efektiivsed, kui nad olid äh, noorena. ma tean seda ise väga hästi, sellepärast et ma olen samuti pensioniealine aga seda tuleks kuidagi kompenseerida. me saaksime ära kasutada nende, me peaksime ära kasutama nende kogemusi, tuleks luua suurepärased töökohad, mis kompenseerivad igasugused puudujäägid äh, efektiivsuse või äh, töö tõhususe osas. see on midagi, mida soovisin rõhutada. eelkõige seda, äh, tervise aspekti, terveks olemist. see on väga oluline põhjus, miks inimesed teevad otsuse ühel hetkel töötamine lõpetada. ja lõpetuseks proua Vint, palun. aitäh, proua esinaine. ma jätkan taani keeles. suur aitäh tõepoolest selle raporti eest. aitäh selle suurepärase ülevaate eest selle sisu kohta. ma olen mõelnud kuidas on see nii, et meil on noori ja vanu töötuid inimesi? internetis on tänapäeval üha enam töökohti ja inimesed otsivad tööd internetis. on veebilehti, kus seda saab teha. on veebilehti, kuhu saab esitada oma CV. kõik, mida peab tegema, on täitma ära ankeedi ja kui siis tööandja äh, uurib neid äh, ankeete, siis äh, tööandja vaatab kõigepealt neid, mis on esitatud seal, kõigepealt vaadatakse esimesena esitatud andmeid, nimi, kvalifikatsioon ja vanus. ma arvan, et me alateadlikult diskrimineerime tööturul vanuse alusel, väga palju on eelarvamusi meie ühiskonnas vanuse kohta, mis on tegelikult väga valed kui me diskrimineerime eakaid, siis me ei pruugi diskrimin-, siis me võime diskrimineerida samal ajal ka noori inimesi, seega inimesed jäetakse tööturult kõrvale lihtsalt sellepärast, et nad on liiga noored või liiga vanad. suur aitäh kõigi nende küsimuste eest ja nüüd ma annan sõna meie lugupeetud külalisele, proua Singile, palun. Well, thank you very much suur aitäh nii rikkaliku küsimuste valiku eest, väga väljakutsuvad küsimused. minu meelest nende erinevate küsimuste ulatus näitab tõepoolest seda, kui äh, mitmetahuline see probleem meil on. tööturg äh, on äh, läbimas erinevaid struktuurseid muutusi, üks on vananev rahvastik, aga meil on ka tehnoloogilised muutused, digitiseerimine ja digitaalne revolutsioon mis mõjutab äh, neid lepinguid, mida inimesed sõlmivad, mis mõjutab eriti uusi noori inimesi, kes tööturule sisenevad. väga palju äh, on muutusi peale tulemas, millega me silmitsi seisame. mõned teist äh, mainisid väga huvitavat aspekti, et meil on vaja struktureeritud reforme ja ma olen sellega täiesti nõus arvestades kõiki neid muutusi, mis tööturul toimuvad, peame muutma oma majandused vastupidavaks. Hispaania kolleeg mainis seda ja me, meie koos Euroopa Liiduga oleme mõjutanud seda pärast ülemaailmselt äh, majanduskriisi, et need riigid, mis olid äh, paremini ette valmistunud majanduslanguseks, kes investeerisid äh, tööjõudu ja inimestesse tulid paremini toime pärast ülemaailmset majanduskriisi. seega võttes arvesse kõiki neid muutusi, mida me näeme, meil on tõepoolest neid struktuurseid muutusi vaja, me peame investeerima kõikidesse, igas vanuses inimestesse ja see on ka oluline ettepanek ja soovitus, mille me raportis anname asi ei ole ainult selles, kuidas me parandame äh, vanemate inimeste äh, tööle saamise võimalusi, jah, tõepoolest, nende ees on väljakutsed, aga me peame mõtlema ka, kuidas me parandame töö kvaliteeti ja töölevõtmise võimalusi kõikide inimeste jaoks. see on elutsükli lähenemine sest kui noored inimesed vananevad, sest nad ju vananevad, siis ka neil oleksid võimalused äh, saada kvaliteetne töökoht, et nad saaksid jääda tööturule kauemaks. me rõhutame seda elutsüklipõhist lähenemist. teen ka paar kommentaari äh, vanuselise diskrimineerimise kohta. meil ei ole mingisugust imeravimit. aga ma tahaksin jagada midagi, millega OECD tegeleb ja me loodame, et see heidab rohkem valgust sellele konkreetsele probleemile. aga et see aitaks kaasata ka rohkem tööandjaid meil on uus projekt ja selles projektis me uurime äh, mitmepõlvkonnalisi äh, kollektiive töökohtadel. selle asemel, et uurida, mida teevad riigid, siis me töötame koos tööandjatega ja vaatame, mida tööandjad teevad. me vaatame, milles probleemid seisnevad, mida see tähendab, kui meil on töökohas noored ja vanad inimesed, millised on probleemid, väljakutsed ning kas need töökohad kus töötavad ainult noored inimesed või ainult vanemad inimesed või kas töökohad, kus on mitmekesisem kollektiiv, saavad äh, paremini hakkama, kas, kellel on parem produktiivsus? me ootame huviga neid analüüse, sellepärast et ma usun, et äh, me saame sealt äh, uusi tõendeid, kui me uurime, mida see tähendab produktiivsuse jaoks. kui me näitame, et kui meil on mitmepõlvkonnaline kollektiiv, siis see parandab produktiivsust. loodetavasti on see üks äh, dokument või teadusuuring, mis aitab meil ümber lükata neid stereotüüpe, meil oleks konkreetne äh, tõend. samas tulevad meil ka tõendid, mis näitavad, et noored ja vanad saavad äh, kõrvuti töötada. me oleme väga põnevil selle projekti üle, me ootame seda huviga projekti oleme juba alustanud ja me loodame, et tulemused äh, saame avaldada kahe tuhande kahekümnenda aasta alguses. me töötame tihedalt koostööd, koos tööandjatega, sest äh, töötajad ja tööandjad on olulised. kui me räägime palkadest, eakate palkadest või kõikide töötajate palkadest, siis äh, palgad sõltuvad sotsiaalpartneritest loomulikult meil on miinimumpalk ja nii edasi. aga kui me peame avatud dialoogi ja räägime nendest teemadest, siis see on hea viis, kuidas edasi liikuda. mõned riigid, näiteks Saksamaa, on suurepärane näide, kus on kollektiivläbirääkimised, mis käsitlevad seda olukorda, kus rahvastik vananeb, need algasid juba aastakümneid tagasi. keemiatööstus on muutnud Äh, seda, kuidas töökohad äh, on sisustatud, neil on suuremad arvutid vanemate inimeste jaoks, põrandad on pehmemad, et äh, tootmisliinil olevate inimeste töötingimused on paremad, aga parandades tingimusi, parandame ka produktiivsust, sest me anname inimestele õiged vahendid töötamiseks. seega ma leian, et väga palju annab veel ära teha tööandja tasandil koos tööandjatega aga väga palju roh-, tõendeid on äh, vaja selle produktiivsuse aspekti kohta, mis on veel puudu ma tahaksin äh, mainida Kreeka äh, tõstatatud küsimust. see küsimus tõstatab üha enam noored versus vanad. juba kakskümmend aastat tagasi oli palju tõendeid mis näitasid, et äh, varese pensionimineku äh, skeemi üks põhjuseid oli see, et oli väga kõrge töötuse määr. seega paljud riigid äh, viisid läbi reformi, mille tulemusena vanemad inimesed lahkusid tööturult varem, lootuses, et noored saaksid nende töö endale, aga seda ei juhtunud, pole mitte mingisuguseid tõendeid et äh, suunates äh, vanemad inimesed tööturult välja, teeme rohkem ruumi noortele töötajatele. kuid sellest hoolimata on noorte inimeste ees äh, väga keerulised struktuursed väljakutsed, väga palju tööd on selles valdkonnas vaja ära teha. me peame tagama, et nad saavad õige kogemuse, me teame, et haridusest ei piisa selleks, et tööturule siseneda, meil on vaja haridust ja kogemust, mille me saame koostöös tööandjatega, et nad saaksid äh, varakult tööturule siseneda ja saada kvaliteetseid töökohti. nagu ma ütlesin, toimub väga palju struktuurseid muutusi, riigid koos mõttekodade, nagu näiteks Euroopa Liidu ja OECD-ga, mõtlevad, kuidas me saame ümber kujundada oma sotsiaalkaitsesüsteeme, koolituspoliitikat Ehm, nii et see aitaks meid ette valmistada uueks maailmaks, kus inimestel on ehm, lühiajalised lepingud ja selle jaoks meie sotsiaalkindlustussüsteemid ei ole praegu valmis. Need on mõeldud inimeste jaoks, kes töötasid ehm, oma elus nelikümmend aastat. aga kuidas me muudame need süsteemid paindlikumaks, kohandumisvõimelisemaks ja selliseks, et need suudavad vastata konkreetsete inimeste vajadustele? mulle tundus, et need olid mõningad põhiküsimused, mis äh, üha uuesti esile kerkisid. me vist äh, oleme jõudnud oma aja lõppu. aga loodan, et olen vastanud äh, enamusele põhiküsimustest, mille, mis esitati uh,. Just to conclude. suur tänu. võtan kokku mõningate märkustega, ütleb esinaine kõigepealt eh, see ettekanne, eh, mis eh, proovi, mis kajastab eakamate hõivatavust Euroopa Liidus, on meie tööhõivekomisjoni veebilehel, leiate selle sealt ja siis võiksime ehk ka jätkata selle suurepärase koostööga, võiksite tulla meie juurde andmetega oma uuest projektist, mis puudutab erinevate äh, vanustega töötajaid äh, ettevõtetes. niimoodi on meil võimalik saada need andmed ja saame niimoodi võidelda stereotüüpide vastu, mis diskrimineerimiseni tööturul viivad. niisiis veel kord suur tänu, suurepärane, et tulite ja näeme teid aasta kaks tuhat kakskümmend alguses loodetavasti Thank you. nüüd äh, on komisjoni äh, ettekanne, mis puudutab äh, tihedamat koostööd tööturu osaliste vahel. tahaksin öelda tere tulemast härra Kortele, kes on tööhõive peadirektoraadi esindaja ja räägib õigusloomelisest ettepanekust äh, otsuse muutmise otsusest, mis puudutab riiklike tööturuasutuste tõhustatud koostööd. ja tahaksin öelda tere tulemast ka Euroopa PES võrgustiku äh, esimehele Johannes Kopfile, tere! ning samuti doktor Volga Miller, kes on PES nõukogu liige ja ka äh, Saksa föderaalse äh, tööturuasutuse juht, kes on täna siin. Äh, härra Korte, teil on kõigepealt sõna. aitäh! suur tänu teile, proua esinaine, et mind siia kutsusite ja mul on suurepärane heameel komisjoni ettepanekut siin ette kanda, mis puudutab avalike tööturuasutuste ehk PES, nagu me lühendina kutsume neid Äh, koostöö osas äh, ütleme kõigepealt algatuseks, et tööturuasutused on väga olulised selleks, et inimesed leiaksid tööd ja äh, tegeleksid väljakutsetega, mis on tänastel tööturgudel, need väljakutsed ei ole teps mitte väikesed ja see on mõjutanud ka tööhõivepoliitikaid äh, koha peal. võin öelda omalt poolt, et Euroopa Komisjoni vaatenurgast äh, on äh, riiklikud tööturuasutused meie sõdijateks koha peal. Nad rakendavad neid poliitikaid, mis on Brüsselis disainitud Euroopa Liidu jaoks, aga kui need koha peal inimeste jaoks ei rakendata, ei muutu tegelikult mitte midagi avalikud äh, tööturuteenused, äh, nende ees on suured väljakutsed, sellepärast et tööturu toimimine on muutumas, aga väga selgelt on ka mitmetes liikmesriikides eelarvepiirangud ning Euroopa kodaniku äh, suurenevad ootused ja sellepärast Euroopa Liit koos nõukoguga otsustasid kaks tuhat neliteist aastal seda võrgustikku rajada, et toetada Äh, riiklike tööturuasutuste vahelist koostööd ning moderniseerida ja tugevdada neid. nüüd pärast viit aastat äh, olemasolu aastast kaks tuhat neliteist oleme me läbi viinud äh, hinnangu, mis väga selgelt on tuvastanud häid tulemusi, mida võrgustik on saavutanud. see hinnang, mida olete ka ilmselt näidatud, seda kanti ette üheteistkümnendal septembril päris hiljuti ja see pakkus meile ja ka komisjonile aluse pakkuda välja äh, selle võrgustiku äh, töö pikendamist. Äh, väline uuring viidi läbi ning konsulteeriti sidusrühmadega ja selle tulemus oli see, et PES võrgustik on olnud väga edukas, see on aidanud tööturu aset, asutusi, on olnud tõhus oma eesmärgi täitmisel ning selle väljundid on olnud tõhusad nagu ütlesin juba enne, siis meie jaoks on see ka ilmselt kõige tähtsam komisjoni nimel rääkides, et väga tugev sidusus on Euroopa Liidu poliitikaraamistiku ja otsuste vahel ja seal, see oligi see eh, kohapealne eh, osalejate ring, kellest ma rääkisin. näiteks eh, riiklikul tööturuasutustel on nad Euroopa Liidu poliitikaid rakendada õietanud, aidanud, ESF-i e ja noorsoogarantii võimalusi kasutada aidanud ja ka äh, pagulaste aitamine ja toetamine. üks võrgustiku lisandväärtus, mida tahaksin siin rõhutada, on äh, vastastikune õpe ja äh, kohapealne õpe, see on selle võrgustiku tuum ning võrdleb erinevaid teenuseid liikmesriikides ja vastastikku õpitakse Need on olnud väga abiks, need tegevused. ja äh, PES aitab modernsemaks muutmine, aga ka Euroopa Liidu eelarve tugi ja viide Euroopa sotsiaalsete õiguste sambale ning ka kestliku arengu eesmärkidele. ning see kõik on selle otsuse sees. ma arvan, et see ongi kõik, mida praegu on vaja öelda. loomulikult äh, ootame väga tihedat koostööd härra Pisaroga, raportööriga, teie poolt ja variraportööridega ning kõikide teiega tervikuna. ja meil on hea meel ja loodame, et parlament jätkab meie toetamist, aitäh! aitäh, nüüd härra Kohv, palun! suur tänu teile, esimees, austatud äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad! Äh, olen Austria Pessi äh, juhtdirektor olnud juba mitmeid aastaid ja suur aitäh, et andsite mulle võimaluse praegu minu Ähm, märkusi teiega jagada. volinik Tyson on äh, mitmel korral nimetanud meie võrgustikku tööriistaks ja ma olen tegelikult tema hinnanguga selles osas nõus. see, kuidas me oleme saavutanud oma missiooni, on tegelikult väga tihe koostöö partnerite vahel, äh, mõningatel juhtudel isegi on tegemist aastatepikkuste sõpradega ning see koostöö on äh, põhinenud äh, usaldusel ja võimalusel üksteist toetada. see on selle võrgustiku vaim ja tahaksin tuua mõned näited selle kohta, mis illustreerib, kuidas me koostööd teeme ja miks ma arvan, et meil on väga edukas võrgustik. esiteks korraldame me vastastikuse abiprojekte, et neid äh, PES võrgustiku liikmeid toetada, kelle ees on väga suured väljakutsed. kaks tuhat seitseteist äh, Küprosel algas üks nendest projektidest, mille eesmärk oli tegeda, tegeleda noortega ja ka pikaajaliste äh, äh, töötutega. Sloveenia, Austria, Eesti ja Leedu, Leedu kolleegid toetasid äh, Küprose inimesi selles osas. pärast aastat intensiivset tööd meie Küprose sõbrad on teinud pikki samme edasi. Nad on toetanud süsteemi ning arenenud arendanud välja ka teenused äh, tööandjatele, mis on tegelikult äh, PES-i moderniseerimise teel väga oluline aspekt. Äh, teine näide, kust ka Austria sai kasu, nimelt mitmed PES liikmed olid seotud pagulaskriisi lahenduse pakkumisel. tegime me töörühma selleks, et konkreetseid praktikaid vahetada pagulaste integreerimisel, aga ka võtmepunktidest koostasime dokumendi see intensiivne äh, vahetus võimaldas meil mitmeid lahendamisi, näiteks Sloveenia äh, tegi uusi ettepanekuid äh, pagulaste koolitamiseks ning selle eesmärk oli vähendada töötuse määra ning see on olnud ka võtmeks eh, pagulaste integreerimisel mitmetes liikmesriikides. ja viimane näide on võib-olla poliitilisem, kui Euroopa Komisjon viis sisse noorsoogarantii ettepaneku, siis eh, loomulikult meie tegime ka oma eh, arvamusdokumendi selle kohta, kuidas seda rakendada, aga panustasime ka sellele, et noorsoogarantiid iga-aastaselt seirata. samuti tegelesime me noorte töötusega ka teisest vaatenurgast. poliitikadokumendi panime kokku PES ja haridussüsteemide koostööst. me arvame, et haridussüsteem peaks mängima noorsoogarantii osas olulisemat rolli. eriti kui mõtleme komisjoni plaani peale arendada välja noorsoogarantiid tulevikus. nii et me oleme panustanud juba oma ideed sellele, et toestada noorsoogarantii skeemi see on näide tööst, mida me oleme võrgustikus teinud, see võrgustik on olnud väga edukas organisatsioonina, nii nagu hinnang seda ka näitab, ja ma tahaksin väga selgelt rõhutada ka, et seda edu on võimalik olnud saavutada ainult sellepärast, et see võrgustik seati paika kaks tuhat neliteist. nagu öeldud, olen olnud Austrias juba juhtirektoriks aastaid, tean seda rahvusvahelist koostööd ka, aga tegelikult siis, kui me formaalselt võrgustiku lõime, Äh, sellest hetkest algas edulugu, sellepärast et meil oli väga selge eesmärk, äh, ka toetav struktuur ja saime me oma algatusi ja ülesandeid hakata täitma. mul on hea meel olla juuli algusest ka valitud esimeheks selles võrgustikus. ja meie töömeetod on saada paremaks koos äh, läbi võrdleva õppimise algatuse see võrdlev õppimine olnud niivõrd edukas, et minu Hispaania kolleegid on metodoloogiat äh, kasutanud selleks, et äh, tööturuasutustel äh, najal seda ka oma koduriigis kasutada, nii et see võiks olla ka teiste poliitikavaldkondade jaoks hea algatuse näide. Austria PES-i puhul võin öelda, et tegelikult koostöö on läinud isegi liiga kaugele mõningatel juhtudel. üks meie rahvusvahelistest kolleegidest äh, palus, et üks minu tippekspert nendele juurde tööle läheks, nii et äh, loomulikult äh, suurepärane kolleegi jaoks on see, äh, aga meil on muidugi nüüd personaliosakonnas probleem, kus saaks leida uus inimene. nii et kokkuvõttes edusamme on tehtud, palju on muudatusi endiselt tööturul eriti sellepärast, et äh, tööturg pidevalt muutub, mõtleme äh, rohelise Euroopa peale, mõtleme digitaliseerimise peale ja samas pidagem silmas ka demograafilist muutust, eriti just Ida-Euroopa riikides, nii et PES võrgustik peaks olema oluline meetod, et äh, nendele ühistele väljakutsetele ka vastused leida ja ma loodan, et Euroopa Parlament on ka minu vaatlus järeldustega nõus siin, suur tänu! suur aitäh selle lühida sissejuhatuse eest, ütleb esinaine ja nüüd annan sõna härra Pisarole raportöörina, palun. aitäh teile, äh, proua esinaine. jätkan portugali keeles, sest minu jaoks on äh, lihtsam oma emakeeles rääkida Euroopa äh, tööturu küsimus on äh, kõige olulisem küsimus äh, Euroopa kodaniku jaoks. Lissaboni lepingu aastapäeva just hiljuti tähistasime ning see leping sätestas väga äh, suured ambitsioonid, sotsiaalsed edusammud ning täishõive. nii et aluslepingute järgi on Euroopa ja Euroopa Liidu ülesanne koordineerida ja koostööd teha aga Euroopa kodanikud, kes on meid valinud äh, siia, tahavad rohkem sotsiaalset Euroopat. ning näevad sotsiaalset eesmärgipüstitust kui Euroopa Liidu ülesannet. riiklike tööturuasutuste tõhustatud koostöövõrgustik PES on suurepärane instrument selle jaoks. ja see võimaldab ka seda, liikmesriigid äh, läbi võrdleva õppimise võidavad äh, uusi kogemusi ja kogemusi vahendavad, ilma selleta, et äh, liikmesriikide ainupädevust selles osas riivataks. ning riiklike tööturuasutuste tõhustatud koostöö on viinud selleni, et ametiasutused õpivad üksteiselt ning kiiremini on võimalik niimoodi vastata ka kodanike murepunktidele ja see on minu jaoks väga oluline ja seetõttu tahaksin ma kiidata ka siin komisjoni, et te olete selle eh, hinnangu läbi viinud, see on nüüd meie ees ja see eh, tugevdas ka seda, mida eh, härra Kopf praegu mainis ja täna tema visiidi eest tahaksin teda tänada. ta öö, on toetanud äh, äh, siseriiklike tööturuasutuste äh, ühtesidumist koostöö läbi. võib-olla peaks olema selle võrgustiku jaoks veelgi ambitsioonikamad eesmärgid. tööhõive valdkonnas Euroopas peame me tihti nägema ka vastuolulisi arenguid ja selles osas tuleb jõuliselt reageerida. Euroopas on demograafiline kriis, palju on Euroopa riike kus on väga äh, suur töötuse määr, samuti on äh, väga palju äh, noori, kes ei osale ei koolitusel, väljaõppel ega haridusstruktuurides. kümme protsenti on neid noori, kes üldse tööturule ei jõuagi, kuidas oleks võimalik sellele olukorrale reageerida? olen juba küsinud siin ka varem, kuidas äh, on võimalik noorte probleemidele reageerida, aga ka vanemate inimeste probleemidele, mm, kellele tööturu äh, küsimused tekitavad raskusi. Äh, me tahame ka uut, äh, hoopis keskkonnasõbralikumat majandust, kliimavõitluste vastu tuleb võidelda va,, muutuste vastu tuleb võidelda ja need küsimused tekitavad meile aina rohkem uusi väljakutseid. võib-olla aitaks ka PES võrgustiku ümberstruktureerimine selles osas mina parlamendi raportöörina töötan koos teiste kolleegidega koos selle raporti valmimise nimel ning seisan selle eest, et eh, seda võrgustikku oma töös tunnustatakse, eh, sellepärast et see on näidanud sotsiaalse Euroopa teenistuses end olevat. ja seda tuleb mitte ülevalt alla äh, peale suruda, vaid alt üles hakata üles ehitama, aitäh! Thank you no.! aitäh! nüüd Rahvapartei nimel on äh, kolleeg Skitelo variraportööriks. Äh, suur aitäh! peamiselt tahaksin ma öelda, et mul on väga hea meel, et võrgustik on äh, nüüd äh, saanud äh, vajaliku toe pikenduseks, me saame koostööd teha tööturuteenuste edastamisel. liikmesriikides on erisused ja me saame üksteiselt palju õppida. ning parlamendi poole pealt võiksime me püüda niivõrd kiiresti kui võimalik oma tööga lõpule jõuda niimoodi, et me saame head töö jätkumist ka tagada ja mul on hea meel ka koostöö üle äh, raportööriga ning teiste variraportööridega ka sealhulgas. aga tahaksin teie käest küsida, et kuidas te näete koostööd teiste huvitatud osapooltega praegu ning kuidas seda koostööd oleks võimalik veel laiendada, aitäh! aitäh! nüüd Renew nimel palun kolleeg Talli. aitäh teile, esimees. austatud äh, kolleegid. Euroopa Komisjoni esindajad. kõigepealt tahaksin ma tänada komisjoni esindajaid äh, põhjaliku õigusloomelise ettepaneku eest me oleme nõus, et riiklike tööturuasutuste äh, võrgustamine aitab toetada ka siseriiklike äh, tööturu äh, tegevustega. tööhõivepoliitikat aitab see ellu rakendada ning tugevdada ka majandusjuhtimise raamistik Euroopa Liidus. hästi toimivad ja tõhusad tööturuteenused aitavad võidelda töötusega ning see äh, aitab inimesi koolitada ja neid äh, integreerida tööturule. hinnangud näitavad, et äh, võrgustik aitab moderniseerida tööturuteenuseid Euroopa Liidus. samuti on noorsoogarantiiga edasi mindud ning meetmetega, mis pikaajalist töötust sihile võtavad selge on, et avalike teenuste võrgustik tuleb alles jätta ja isegi tuleb äh, teda tugevdada ja suurendada. sest äh, see pakub äh, platvormi parimate praktikate jagamiseks, võrdlevaks õppimiseks ja innovatiivsete ning faktipõhiste poliitikate elluviimiseks. aga siin on võimalik teha asju veel paremini, näiteks äh, tööturuasutuste äh, parem koostöö ning äh, ka teiste sotsiaalsete ja tööturu teenuste pakkujate parem koordineerimine, see kõik aitab tööotsijat. ning ka tulemusi on võimalik paremini mõõta ning see aitab äh, teenuseid muuta äh, paremaks, äh, kasulikumaks ning inimesi kaasavamaks. tööturuteenused peavad saama ka liikmesriikidelt tuge ja neile on vaja piisavalt anda allikaid, nii rahastamist, IT-vahendeid kui ka personali. oluline on nende uuendamine, moderniseerimine Äh, kvaliteedi tõstmine ning äh, digitaalsemaks muutmine uueks ajaks valmisolekuks. ka rohelise äh, Euroopa ja demograafia jaoks on see tähtis. ja nüüd proua Satori roheliste nimel, palun. Merci, madame la president, cher kolleeg. suur aitäh, kallid kolleegid. peab ütlema, kodanike ootus sotsiaalsema Euroopa saavutamiseks eh, on sellised, et meie ei ole ülesannete kõrgusel ja me peaks minema palju kaugemale eh, sotsiaalse Euroopa ülesehitamisel. ning eh, praegune koordineerimine on näidanud oma tõhusust ja seega me toetame selle koordineerimistöö e, jätkumist, kuid me peame olema ambitsioonikad e, oma koordineerimistegevuse südamesse tuleb see panna. hiljuti me kuulutasime välja kliimakriisi ja see on probleem kogu maailmas, e, kõigis riikides. ning üks võimalus on just nimelt äh, Ähm, äh, minna selleni, et, ähm, et, äh, et just nimelt kliimamuutuste äh, vastases võitluses on võimalik luua uusi ähm, töökohti. meie tööturul on palju ebavõrdsust meeste ja naiste vahel, seega kõik poliitikavaldkonnad peavad võrdsuse võtma oma südameasjaks ning äh, loomulikult, äh, kuigi me austame kõigi riikide prioriteete, soovime äh, liikmesriikide poolt rohkem jõupingutusi eelkõige töötajate kaitseks ja vaesusevastaseks võitluseks. ning kui nõutakse suurt paindlikkust tööandjate poolt, et olla tõhusamad, peame me siiski olema garant-, Eh, ka suutma garanteerida, et töötajatel eh, oleks eh, võimalik oma tehtud töö eest teenitava palgaga ka ära elada, sest on oluline säilitada siiski meie töötajate turvalisustunne. ja proua Zambelli ID-st palun, teda ei ole siin. kas keegi teda esindab? ei ECR-i esindajad pole ka siin. That's it, so madam Jongerius, you ask for a floor? Uh, just. Uh, proua Jongerius äh, väga tore, et inimesed teevad head tööd äh, selle äh, raporti kallal, aga mul on lihtne küsimus, et kui me oleme tõesti niivõrd veendunud, mitte veendunud, parandab kõneleja, te näitasite PES võrgustiku positiivseid äh, töö tulemusi. kui te olete tulemustega niivõrd rahul, siis miks ei peaks me minema alalise süsteemi juurde, selle asemel, et seitse aastat lihtsalt pikendada seda mandaati? And Madam Sanders? proua Sanders, palun. suur aitäh teile. kõik Euroopa riigid on seotud äh, suurte äh, väljakutsetega ehk siis, et töötajatel ja tööotsijatele oleks piisavalt oskusi ja pädevusi mitmetes valdkondades, digitaalvaldkonnas, kuid eh, ka eh, muudes valdkondades mm, ning eh, eelkõige puudutab see just kliimamuutuste vastast võitlust, see on oluline küsimus kogu Euroopa turu jaoks peame jätkama koostööd eelkõige just nimelt selles valdkonnas. teame ka seda, et, et, et mm, võimalus tööturule pääsemiseks näiteks oleks võimal-, üks hea võimalus selleks Äh, oleks äh, koolitus, ähm, koolituste ning ametikoolituste äh, õpetajatega ning ma tahaks teada, kas te nendega koostööd ka teete? kaks küsimust ja mõlemad külalised vastavad, kõigepealt härra Korte, palun. kõigepealt suur aitäh teile, aitäh teile, härra raportöör, austatud parlamendiliikmed, kes võtsid sõna. ma arvan, et võin kokku võtta asja niimoodi, et te toetate BES net, BES võrgustiku jätkamist ja see on selle ettepaneku esmareaktsioon teie poolt. mõned detailid äh, küll esitati siin küsimustena äh, prouaskütted all teiste osapoolte äh, kohta. otsuses artiklis viis juba neid ka mainut-, mainitakse ning ettepanek näeb ette, et sidusrühmade arv suureneb, keda PES-iga läbi konsulteeritakse ja äh, siis kolleeg Sandersi äh, küsimus Sedefopile, siin on nüüd otsene äh, side ka nende sidusrühmadega, Sedefop Eest-, Euroopa Kutseõppe Ase-, Arenduskeskus on olnud üks meie kontaktpunkt ja kui me räägime siin oskustest ja Äh, tehnika instituutides, siis kindlasti Cedefop on väga oluline võrgustiku osa. ja siis kolleeg Satuuri uh,. Äh, oui, je suis en faveur. jah, ma olen selle poolt. arvan, et need kolm punkti, mida te mainisite, on juba enam-vähem kaetud ühe või teise külje pealt oleme täiesti äh, valmis andma rohkem tähelepanu kliimaküsimustega tegelemisele ning äh, see peaks kindlasti mõjutama ka äh, tööturgu ning mis puudutab digitaliseerimist, siis no see on vähemalt sama oluline kui kliimamuutuste mõju tööturule ning äh, võib-olla peaks sellele küsimusele natuke rohkem tähelepanu pöörama. miks mandaat ainult seitse aastat, proua Ongeerius, ma mõtlen, et äh, seitse aastat on juba pikem faas kui see, mis meil täna on ja me tahtsime stabiliseerida selle organi vähemalt nii pikalt, kui järgmine MFF äh, kestab. ja see võimaldab meil ka hinnata Mm, seda, kuidas edasi minna. Äh, pärast nelja aastat äh, toimub niikuinii vahehindamine. nii et arutame seda asja siis. kõik vastused said vist nüüd antud, aitäh. härra Kohv, palun. jah, suur aitäh. küsiti siin äh, kolleeg Skilidevi poolt kaasraportori poolt äh, koostöö osas. PES-i loomuses on see, et ei saa ainult oma koduõuel tegutseda, see tähendab, et paljud tööturu probleemid äh, on võimalik lahendada ainult koostöös teiste vahel ametivõimudega, nii nagu sotsiaalsüsteemid või teisest küljest ka haridussüsteemid. aga paljudel juhtudel on tegemist ka eraettevõtetega koostööga, loomulikult äh, töötajatega, aga ka tööturuametitega ma mäletan nõukogu kohtumist, kus me ka eh, eratöö eh, pakkujatega mm, koostööd tegime ja oluline on võrgustiku avamine, oluline on ka töötada koos eh, IMCO-ga ja EMCO ja komisjon on loomulikult ka alalised liikmed meie kohtumistel. ja tahaksin kutsuda siinkohal ka oma töörühmad kohtumistele osalisi, kes on äh, asjakohased ja olulised meie kontekstis ja riikides endas on ka loomulikult äh, küsimus, et äh, selleks, et tööturu küsimusi tabaks edu, on vaja koostööd teha. muidu e-, see ei juhtu. härra Saturi küsis just kliima kohta loomulikult, kui kliimamuutuste vastast võitlust üldse võita tahta, siis siin ei ole tugevaid äh, õigusmeetmeid ja mõningates äh, valdkondades äh, töötajatel on see probleem, teisest küljest aga tekib uusi töökohti ja väga raske on tööturupoliitikal koolitada neid inimesi, kes on ühest harust lahkunud, välja järgmise haru jaoks aga igal juhul on vaja inimesi aidata, kes oma töökohad kaotavad. ma olen kindel, et kliimamuutuste vastane võitlus on ka tööturupoliitika jaoks väga tähtis teema, meie organisatsiooni jaoks samuti. ja mõtleme juba tegelikult päris intensiivselt selle peale. samuti, kuidas ka uute elukutsete jaoks inimesed hästi varustada teadmistega. ja viimane küsimus, mida tahtsin ka siin kommenteerida. proua Jongeerius. mul on väga hea meel selle lihtsa küsimuse eest, et mikspärast mittealaline struktuur, see on poliitiline otsus. mina ei karda uut vahehindamist, kuigi ma olen kindel, et ka järgmine vahehindamine annab edukad tulemused, ma usun sellesse võrgustikku tõsiselt. ja teisest küljest seitsme aasta pärast saame me jälle palju poliitilist tähelepanu, mis ei ole ka halb, aitäh! Thank you very much! aitäh, ütleb esinaine kõigile aitäh ja eriti meie külalistele. ja tuletan teile meelde ka meie ajakava, et äh, olulised äh, tähtajad on äh, kolmkümmend jaanuar, täht-, muudatusettepanekute tegemine ja siis tööhõives hääletamine on kahekümne kuuendal märtsil järgmisel aastal, aitäh teile! Now we have an uh, exchange of view. nüüd on meil siis äh, arvamuste vahetus teemal töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide alane töö, mida teeb Euroopa Kemikaalide Amet. And I would like to warmly welcome the ECHA. soojad tervitused Euroopa Kemikaaliameti esindajatele ning suur tänu neile nende proaktiivse tegutsemise eest, mida nad meiega suhtlemisel on üles näidanud ja tervitame ka komisjoni esindajaid, kellega tööhõivekomisjonil on olnud eelmisel ametiajal viljakas koostöö. me võtsime vastu kolm direktiivi mutageenide ja kantserogeenide alal, mis võimaldab päästa enam kui saja tuhande töötaja elud järgmise viiekümne aasta jooksul. see on suurepärane. tere tulemast! ning viimaseks, kuid mitte vähem olulisemaks, näen mõningaid ENVI komisjoni kolleege või võib-olla ma siiski ei näe teid. palun tõstke käsi, kui te siin olete. ei, teid pole siin, aga nad jõuavad siia. Because ENVI is the committee uh, for opinion. ENVI komisjon on äh, meie õigusaktide puhul kaasarvamuse koostaja. ma arvan, et võime alustada ning nad liituvad meiega hiljem. esmalt äh, oleme selle arvamuste äh, vahetuse jaganud, vabandab kõneleja, et otsustanud koordinaatorite poolt oktoobris ning selle eesmärk on tutvustada hetkeolukorda ning järgmisi olulisemaid eesmärki töötervishoiu ja ohutuse õigusaktides, mis komisjon on seadnud, ning lisaks tutvustada ka Euroopa Kemikaalide Ameti tegevust seoses ohtlike ainete piirnormiga töökeskkonnas. see on võrdlemisi uus, katsefaasis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaanuaris leppisid komisjon ja EKA kokku, et EKA hakkab andma soovitusi, mis puudutab äh, prioriteete, äh, mis puudutab äh, ohtlike ainete piirnorme töökeskkonnas ning tööohutust. kõigepealt annan sõna proua Bernole. tema on meie juures DJ Emplist ning ta tutvustab meile lühidalt hetkeolukorda seoses ohtlike ainete piirnormiga ning seejärel kuulame järgmisi ettekandeid. Thank you very much, madam raportöör. suur aitäh, proua raportöör, austatud liikmed. suur au ja hea meel on täna siin olla koos kolleegidega ning tutvustada komisjoni tegevust ja komisjoni kõigepealt äh, mul on hea meel, et saame tutvuda, sellepärast et me ootame teie komisjoniga väga viljakat koostööd äh, töötervishoiu ja ohutuse valdkonnas tulevastel aastatel. mul paluti rääkida paari sõnaga sellest, kuhu me oleme praegu jõudnud. tuletaksin meelde, et tervise ja ohutuse valdkonnas on meil äh, Euroopa Liidu toimimise artikkel sada viiskümmend kolm, mis puudutab töökeskkonna parandamist. eesmärk on loomulikult kaitsta töötajate tervist ja ohutust. sel eesmärgil on juba kehtestatud direktiivid, mis sätestavad miinimumnõuded. kõiki neid õigusakte äh, on üsna hiljuti hinnatud uurisime äh, raamdirektiivi, mis on äh, töötervishoiu ja ohutuse alusakt ning lisaks uurisime ka seotud direktiive. võib teha kokkuvõtte, et äh, need sobivad eesmärkide täitmiseks, küll aga on vaja teha mõningaid kohandusi, mis on seotud kaasajastamisega. meil on ka mitmeaastased tegevusprogrammid ja strateegiad see, mis praegu kehtib, on strateegiline raamistik tööohutuse ja tervise kohta, mis lõpeb järgmisel aastal. eelmise komisjoni all võtsime vastu ka teatise, mis kasutas nende suurte hinnangute järeldusi ja milles sätestati, mis siis töö, tervise ja ohutuse valdkonna kaasajastamine peaks olema mõtlesin, et teeksin teile ülevaate, kuigi paljud teist kindlasti on juba hästi teadlikud sellest. siin on tore puu raamdirektiiv, kus on sätestatud üldpõhimõtted, mis puudutavad äh, töötervist ja töötervishoidu ja ohutust. ja siis on meil direktiivid, mis räägivad töökohtadest, tööseadmetest, isikukaitsevahenditest, ohutusmärgistest, siis rasedad naised ja noored töökohtades siis ehituspaigad, äh, mineraalide tööstus, puurimine kaevandustes, kalalaevad, plahvatusohtlikud ained ja teravad seadmed, meil on ka kaup, manuaalse laadimise direktiivid ja lärmi, vibratsiooni ja optilise kiirguse direktiivid täna aga räägime siin äh, kemikaalide direktiivist. esimene neist on kõige laiem, see puudutab kemikaale, veidi spetsiifilisem direktiiv puudutab kartsinogeene ja mutageene ning siis on meil direktiiv, mis tegeleb asbestidega Nende kolme direktiivi alusel on võimalik äh, kehtestada piirmäärasid ning just seda eelmine komisjon ka tegi äh, teatud hulga ainete jaoks äh, kartsenogeenide ja mutageenide direktiivide kohaselt. me juba valmistame ette tööd koostada uued ettepanekud uute piirnormide jaoks siin ma võib-olla lõpetaksingi ja Euroopa Kemikaalide Ameti kolleegid võtavad üle. nagu proua raportöör meile rääkis, siis juba mõned aastad oleme tuginenud väga väärtuslikule teaduslikule tööle, mida amet Helsingis läbi viib. ja palun, härra Hansen, teil on sõna. Thank you very much, I only have one slide, so suur aitäh, minul on ainult üks slaid seega väga lihtne on see vist tööle panna. It's this one uh,, but I will speak a little story first. see on nüüd uh, õige slaid, aga kõigepealt ma räägin teile väikese loo ja siis tulen slaidi juurde. suur aitäh selle uh, ürituse eest ja uh, austatud liikmed, osalejad mul on väga hea meel, et saan selgitada veidi Kemikaalide Ameti seisukohast kuidas meie saame aidata panustada töötajate ohutusse. väga lihtsustatud maailmas on meil kemikaal ja töötaja. kemikaali ei huvita tegelikult, kas ta on reguleeritud kemikaalide õigusaktidega või kemik-, keemiliste ainete direktiiviga, kas ta ärritab nahka või põhjustab allergilisi reaktsioone või vähki. kemikaal tegutseb sõltumata õigusaktidest. teisel pool on meil aga töötaja. töötaja, tööandja ja reguleerijate peamine huvi on selles, et töötaja oleks ohutu. ja seda tehakse kemikaalide õigusaktide ja äh, märgistuse alusel, ohutus on aga primaarne. kaheksa minuti jooksul tahan teile näidata, et kasutades koos äh, töötervishoiu ja ohutuse õigusakte ja kemikaalide õigusakte, saavutame oma eesmärgid. kemikaalid Eh, toimimist uuritakse alates sellest, kui nad eh, tekivad, kuni nad puutuvad kokku töötajatega. töötervise ja kaitse regulatsioon puudutab eh, kõiki kemikaale, millega töötaja töökohas kokku puutub. ilma ühe või teise variandita ei oleks töötaja ohutu. kemikaalide õigusaktid loovad informatsiooni selle kohta kõikide kemi-, äh, milliseid kõiki kemikaale kasutatakse Euroopas. millised kemikaalid põhjustavad allergiaid, vähki, nahaärritust. seejärel on klassifitseeritud või märgistatud nende andmete alusel kemikaalid, et töötajad, aga ka tarbijad ja transportijad suudaksid kiiresti tuvastada kemikaalide ohud, selle asemel, et lugeda pikki dokumente, loevad nad Äh, sildilt, kas aine äh, ärritab nahka, põhjustab vähki või ei ole tal üldse ühtegi nendest omadustest. selline on REACH äh, õigusaktide mõju. kolmandaks sätestab see nõuded töö, tootjatele ja importijatele ja kõikidele tarneahela osalistele kuni töötajani välja et see informatsioon tuleb edastada äh, ohutuskaardi vormis, selleks et ohutusinfo jõuab töötajani. siin sekkub äh, töötervishoiu ja ohutuse õigusakt ning vaatab, mis on kõik need kemikaalid ja teised ohud, millega töötaja oma tööpäeva jooksul kokku puutub ning kuidas on võimalik tagada, et töötaja on töökohas ohutusolukorras. meil on üks äh, siduspunkt ja ma tõepoolest mõtlen siin kahe õigusakti siduspunkti ja selleks on vajadus vastata küsimusele, millal on kemikaal ohutu. töötervishoiu ja ohutuse õigusaktides on samuti äh, see kontseptsioon olemas. Teie uurite äh, seda, kui äh, ohtlike ainete piirnormi töökeskkonnas äh, Äh, kuid meie oma kemikaalide õigusaktides nimetame seda tuletatud äh, mittemõjuvaks piirnormiks. see on piirnorm, äh, millega töötaja tohib kokku puutuda, millest ta peaks, võiks vähem kokku puutuda, aga millest üle ta ei tohi kokku puutuda. Need on kahe erineva aki koosmõjud, mis on sätestatud Euroopa Liidu tasandil. me oleme äh, Euroopa Kemikaalide Ametis väga tänulikud, et me saame panustada mitte ainult kemikaalide aki tasandil, vaid me saame panustada ka teaduslikul ja tehnilisel tasandil ka töötervishoiu ja ohutuse äh, aspektides. tulles tagasi kemikaalide ja töötajate juurde, siis see tasand on täpselt sama, kas me vaatame seda REACH või OSH või AKI äh, seisukohast. kõik seisneb selles, mida molekul võib töötajale teha, see ei puuduta üldse seda õiguslikku raamistikku mis seda ümbritseb. see on väike taustinfo selle kohta, miks me oleme väga põnevil. see võimaldab meil kuuesaja viiekümnel inimesel, kes on selles valdkonnas spetsialiseerunud, panustada samaaegselt töösse kemikaalidega ning ja töösse töötervishoiu ja ohutuse valdkonnas. see tähendab, et me saame teha ära enamat ja kaitsta rohkem teine element, millesse me saame panustada, on järjepidevus meil on töötaja, kes on ka kodanik. töötaja või kodanik märkab seda, kui meie reguleerijad või tehnilised ametid, kes toetavad reguleerijaid, ei ole järjepidevad. Nad ei märka, kui me oleme järjepidevad, küll aga märkavad nad seda, kui me ei ole järjepidevad. kui me tegutseme ühe ameti kaudu ühe lähenemisega äh, töötajate kaitsmise nimel äh, teaduslike tõendite alusel, tagame järjepidevuse ning see aitab tagada selle, et äh, me ei õõnesta kodanike usaldust ametitesse ning me aitame võib-olla neil taastada selle usalduse. loomulikult meie ei sätesta seda ohtlike ainete piirnormi, see jääb äh, endiselt äh, hästi toimivasse komisjoni kätes olevasse protsessi, mida nad viivad läbi koos parlamendi ja nõukoguga. meie aga panustame teaduslike tõenditega, mille alusel siis äh, otsustusprotsess toimub. me järgime standardiseeritud äh, protsessi, mida me oleme kasutanud kemikaalide valdkonnas äh, REACH direktiivis, bioteadustes ja, ja muudes õigusaktides, mida me samuti rakendame ja nüüd jõuangi slaidini. me ootame komisjonilt taotlust. ametlikult tuleb see DG Employment äh, kolleegidelt, kes loomulikult koordineerivad oma tööd äh, kolleegidega, kes vastutavad äh, kol-, kemikaalide eest DG Santes, DG Grows ja DG keskkonnas. loomulikult mängime meie aktiivset rolli dialoogides nii kolleegidega äh, tööhõive peadirektoraadis, aga ka teistes direktoraatides. meie panustame oma teadmistega seal, kus meie meelest võib olla probleem, äh, kus nii REACH kui OSH ähm, AKI saab ähm, abiks olla. kui meil on taotlus, siis äh, kutsume üles tõendeid kogume sekretäriaat ehk siis inimesed, kes töötavad füüsiliselt Helsingis, kirjutavad teadusliku raporti pärast äh, tõendite kogumist. see raport läheb avalikule arutelule ning seejärel tutvustatakse kogu paketti meie riskihinnangu komisjonile. Nemad koostavad arvamuse meie teadusliku raporti kohta. siinkohal peaksin ütlema, et päris mitu teadusliku äh, komisjoni liiget mida juhtisid meie kolleegid Luksemburgis ja Charlotte'i üksuses, on nüüd äh, saanud riskihinnangu komisjoni liikmeteks, selleks et tagada järjepidevus, aga ka selleks, et meil on juurdepääs nendele ekspertteadmistele. kui see on tehtud, siis äh, esitame selle Brüsselisse äh, oma kolleegidele DG Employmentis ning seejärel jätkub tavapärane protsess, millega kõik on harjunud, mille tulemuseks on komisjoni otsus ja erinevad äh, piirnormid, mis läbivad tavalise äh, komitee menetluse või äh, õigusloome menetluse. ma lõpetaksin näitega, mis minu meelest illustreerib seda, mis on toimunud ja selle eesmärk ei ole provotseerida. mõned inimesed ütlevad, et REACH on üle võtnud äh, piirnormide sätestamise esimesed sammud. mina kinnitaksin aga, et äh, töötervishoiu ja ohutuse direktiiv on üle võtnud äh, mõned sammud meie tegevuses, sest me oleme saanud neilt olulist infot ja me pakume nüüd teenust järjepidevuse ja tõhusa alusel me pakume teenuseid veelgi enamatele peadirektoraatidele ning selle kaudu tagame äh, töötajate suurema ohutuse Euroopas. Thank you very much, I can see uh.... suur aitäh teile. proua Seik, kas te soovite midagi lisada sissejuhatusele? suur aitäh teile selle eest, et mulle tooli andsite. ma mul on terve meeskond, kes tegeleb äh, selle piirmäärade küsimusega. ning äh, tegeleme näiteks ka asbesti ja kadmiumi küsimustega, teeme suure heameele ja uhkusega seda küsimust. meil on ainult ühed küsimused. proua Jungeerius soovib sõna, ta soovib midagi küsida ja siis ka härra Daniels Eh, palun, tänan. suur aitäh, et te selle meile kõik meelde tõite jälle. Teie töö on tõesti hästi tähtis. ning äh, arvan, et see tõesti aitab inimeste elusid muuta täitsa otsekoheselt. see oli ka üks põhjustest, miks ma olin üsna mures, sellepärast et alguses, esialgses kirjas, mille kirjutas eh, komisjoni eh, president, eh, siis kogu see temaatika, mis puudutas äh, Eh, mis puudutas eh, töötervishoidu, oli täiesti ära unustatud. ja kui on eh, miski nii armas hingele kui see teema mulle, siis on see muidugi väga kurb. ma ei tea, kas saaks teie käest midagi täpsemat teada. ma olin pisut rohkem rahul Nicolas Schmidti Ehm, sõnavõtuga selles osas. kuid ma pean ütlema seda, et äh, kõigepealt äh, äh, see, mis ulatub, mis puudutab rakendusala ja selle väline temaatika ning eelmise mandaadi ajal me tegelesime selle küsimusega äh, istusime ja ootasime innukalt, et äh, töötame nüüd nelja-viie-kuuega edasi. ja kõlakad räägivad, et äh, number neli esitletakse alles äh, pärast suve, kas see on tõsi? või saame me ettepanekud rutem? ja minu kolmas küsimus on Soome kolleegile. ma ei tea, kas seda küsimust saab küsida. aga kui teie eh, seda eh, tööd teete, kas eh, saaks ka nimekirja ainetest, mis teie jaoks oleks prioriteetsemad ning kas te olete äh, võimelised need prioriteedid äh, esile tõstma või äh, on salajast ihaga teiste ainete järgi, mis on praegusel hetkel veel lauale toomata. järgmisena härra Danilson. suur aitäh, et mulle sõna andsite. suur aitäh ka komisjonile huvitavate sõnavõttude eest. vaadates, kus meil täna omadega oleme, siis on selge see, et Euroopa Liidul on väga suur vastutus julgeoleku eest, selge on ka see, et oleme väga palju saavutanud viimastel aastatel. kuid eh, samas on meil veel väga suur töö ära teha. iga aasta kaheksa tuhat inimest sureb vähki seoses äh, mürkainetega kokkupuutumisega eh, töökohtadel, see ei ole aktsepteeritav. ning see näitab, et meil on veel palju tööd teha ning mul on teile kaks spetsiifilist küsimust, üks puudutab asbesti direktiivi, mis eh, sättis eh, väga olulised piirangud asbesti kasutamisele töökohtades ning äh, samas äh, väidavad äh, ametiühingud, et äh, praegused piirmäärad ei ole piisavad selleks, et töötajaid kaitsta. ning nagu kui seda võtame arvesse ühes vajadusega ähm, Euroopas, Euroopas renoveerida vanad ehitised, et kliimamuutuste vastu võidelda siis äh, ma tahaksin teada, millised on teie seisukohad äh, ja, ja kuidas see direktiiv võiks aidata paremini töötajaid kaitsta. Äh, loomulikult oleme me juba küsinud neljanda paketi kohta, kuid ma tahaks rõhutada ka seda, et minu arvates peab direktiivi ulatust ka rakendusalaga laiendama, mis puudutaks siis retrotoksilisi aineid ning äh, ma tahaks äh, kuulata, mida, kuulda, mida teie sellest arvate. Mr Satori, please. Oui, euh, merci beaucoup, madame la présidente. suur aitäh teile sõnavõtu eest. mida öelda? paljudel äh, juhtudel on riskid endiselt väga suured ning äh, nende mittearvestamine võib tähendada mm, töö äh, turvalisusest kõrvalehiilimist. kuulasin teid hoolikalt, kuid samas tõeline teema on piirmäärade, piirnormide kehtestamine. ning äh, äh mul on kaks küsimust, äh, reaalset täpset küsimust ja sooviksin neile täpseid vastuseid loomulikult äh, räägin siin põhimõtetest, kuid äh, milliseid meetodeid kasutatakse Euroopa Kemikaalide Ameti poolt, meil on vaja äh, täpsemaid andmeid meetodite kohta ja ma tahaks ka, e, et mulle e, räägitakse täpselt, ma olen noor saadik, ma ei tea sellest eriti midagi milline erinevus on riskihinnangutel mürgiste ainetega kokkupuute ning samuti siis äh, äh, agentuuri poolt või ameti poolt äh, sätestatud riskidel. kas kogu see töö aitab kaitsta meie töötajaid ning äh, Eh, kuidas olla veendunud selles, et kogu see tegevus aitab eh, kaasa tuua meie töötajate kaitse ning kas siin hakatakse ka raha lugema? sest eh, kas majanduslikud huvid on olulisemad kui töötajate tervis? sest küsimus on praegu siin selles, kuidas ära hoida see, et majanduslikud huvid Äh, jätavad äh, hätta meie töötajad. me peame siin kaitsta, kaitsma oma töötajaid, me ootused Euroopale on äh, väga suured, kuid tihtipeale majanduslikel põhjustel jäetakse kõrvale töötajate kaitse härra Nikolau, suur aitäh! väga huvitav ettekanne, mul on ka teadluslik huvi, sest ka mina olen ise keemik. ning olen ka keemikute ühingu liige. ning olen ähm, puutunud kokku nende küsimustega, mida te rääkisite. mind huvitaks ähm, teaduslikud äh, põhjendused, mis on seotud äh, piirnormide kehtestamisega kahjulikele ainetele töökohtadel. et me saaks äh, olla oma tegevuses sündmustest eespool ja mitte taga. ning äh, ma saan aru, et Teie reageerite siis, kui komisjon on juba eh, eh, kindlaks teinud, milliste ainetega, millised ained on kahjulikud, teie otsustate, millised piirnormid siis eh, ohtlikuks osutuvad. kas liikmesriikidel on siin ka majandushuvidud mängus, nad üritavad oma konkurentidest ettepoole saada see tihtipeale toob kaasa äh, erapoolikud otsused, mida teie sellest arvate, oleme tihti näinud. näiteks glüfosaadi puhul seda. minul on väga äh, tugevad arvamused selle kohta, aga praegu me sellest ei räägi kas me saaks kuidagi kaitsta rohkem töötajaid, keskkonda, kui oleks mingisugune autonoomne asutus, mis analüüsiks andmeid, mida me tööstuses, suurtootmises kasutame. mis äh, ei äh, äh, oleks sõltumatu sellest, mida komisjon otsustab hoopis teistsuguste eesmärkidega. proua Su-, Su-. Me to ask a question and I am sorry that I came in a bit late um,. But this is a subject. vabandust, et ma nii hiljaks äh, tulin, aga see on teema, mis mu südant puudutab. ning äh, kui ma õigesti aru saan siis ähm, komisjon, komisjon otsustab, milliseid äh, äh, küsimustega äh, edasi tegutsetakse, ilmselt võetakse aluseks tehnilised eksperdid, kuid kokkuvõttes on see ju poliitiline otsus. et kui sõltumatult saate te oma tööd teha, tegelikult te teete suurepärast tehnilist tööd, aina olulisemat tööd nii et ma tahaks teada, eh, kui poliitiliselt kontrollitakse seda, mida te teete, eriti võttes arvesse, et meil on nüüd selline komisjon, mis soovib <clears throat> ambitsioonikat eh, eh, nullheitme strateegiat, kuid kas me ei peaks uurima kõiki aineid, mis puut-, mis sellega on seotud, meie töötajad, kas äh, me saaks kuidagi nii teha, et me ei oleks sõltuvuses liikmesriikide majandushuvidest. see on poliitiliselt ja tehniliselt oluline äh, küsimus, kuidas sellest probleemist äh, eemale hoida. Äh, proua Vint, suur aitäh teie töö eest. ma olin äh, selle küsimusega seotud Taanis kunagi, see oli väga tähtis küsimus ja ma jätkan nüüd taani keeles. kui me nüüd äh, näeme äh, seda nimekirja ja need materjalid, mis ähvardavad tervist äh, kahjustada, siis ma tahaks öelda et äh, ettevõtete jaoks ei piisa, kui neil on kaksteist aastat aega, et äh, eh, need kahjulikud ained kahju, vähem kahjulike ainetega äh, välja vahetataks. Euroopa Liidus kasutatakse materjale väga pikka aega. ja peame sellist, seda perioodi kuidagi lühendama. Thank you very much, honorable members for all these questions, I will. aitäh, austatud liikmetele nende küsimuste eest. ma tahaksin kõigepealt puudutada tööohutust, tervist ja ohutust töökohal Äh, vähemalt äh, meie omalt poolt oleme saanud väga selgelt aru äh, proua von der Leyeni kõnest seda, et väga tugevalt on viidatud sotsiaalsete õiguste sambale. ja siin me teame ka, et põhimõte kümme sellest sambast räägib seda keelt, et töötervishoid tuleb tagada. töötajal peab olema töökohal ohutu. edasi ta viitas ka vähi vastase võitluse tegevuskavale ning me teame, et selle tegevus on rahvatervise uuring ühest küljest, aga seal on ka väga oluline rakurss, nimelt ka äh, tööohutus. ja volinik Schmidt, kui käis äh, teie juures, nagu te ütlesite, siis selge, et ka nendes küsimustes äh, töötervishoid, ohutus oli tema väga selge. nii et väga hea meel on meil, et need viited on olemas. ootame Äh, just äh, töötervishoiu ja ohutuse kallal tööd. ka CMD neli uus äh, kemikaalide nimekiri muudatustega. ma ei ole seda meelt, et tegemist on viivitusega, tegelikult on täiesti normaalne kõik need sammud läbi käia ja täpsustan järgmise küsimuse puhul rohkem, millised need sammud siis konkreetselt on. aga ka see, et äh, komisjon äh, koosseis vahetub ning äh, saame näha, kuidas vähiplaan areneb edasi, kuidas see algatus sinna sobiks. töötame seetõttu väga tõhusalt ja loodetavasti pärast suve saame tulla teie ette uute tulemustega siis, kui me läheme asbesti juurde, nagu ma ütlesin, kui rääkisin praegusest seadusandlusest, siis üks direktiiv, mis ainult asbestiga tegeleb, on ka ja kuulsime ka teie poolt, Euroopa Parlamendi poolt eh, signaali ning teiste eh, sidusrühmade poolt samuti, et tegemist on väga oluliste ainega, eh, mida hoida vaateväljas ja ma loodan, et see õnnestub meil ka järgnevate kuude jooksul. ja kolleegid, austatud äh, liikmed, te mäletate triloogia arutelusid äh, ja ka äh, kartsinogeensed vähiki tekitavate ainete määruse eelmisi küsimusi et äh, vaadame lähedalt äh, seda, kuidas meie õigusandluses peaks tegelema nende ainetega. Äh, komisjoni teenistused on ellu viinud uuringu ja mõelnud selle peale, kuidas paremini mm, peaks nendega edasi töötama. praegu konsulteerime me äh, töötervishoiu ja ohutuse komisjoni, mis on töögrupp, mis on pühendunud kemikaalialasele tööle ja siin on töötajate poole esindajad, ka töövõtjate pool, too, tööandjate poole ja valitsuse esindajad. ja nemad on praegusel hetkel väga intensiivselt arutamas, kasutavad selle uuringu tulemusi, aga ka oma kogemusi ja lõppkokkuvõttes loomulikult komisjon on see, kes peab otsustama aga meie töövaldkonnas kuulame me alati ära hoolega äh, ka selle komisjoni ettepanekud. järgmisel korral kohtuvad nad kevadel. ja neid arenguid jälgime me. kui ma nüüd hakkan meetodist rääkima, äh, selle kohta, kuidas piirnorme kehtestada. Mm. minu kolleeg selgitas, kuidas see toimub agentuurisiseselt kuid äh, ametisiseselt, kuid see on kõigest üks faas. oleme rääkinud sellest, kuidas äh, äh, oleme mõelnud selle peale, kuidas prioritiseerida aineid ning loomulikult see otsustab poliitiliselt komisjon, kuid komisjon kuulab aga väga tähelepanelikult konsultatiivkomitee eh, ettekannet eh, ning eriti puudutab see töögruppi, kes on eh, keemiliste ainete valdkonnas ekspert. ning võetakse arvesse ka aluslepinguid langetatakse ka otsused ning edasi anname me nimekirja ainetest EKA-le ning nemad teevad teadusliku osa, hiljem saadavad nad edasi andmed komisjonile ning võetakse arvesse töövõtjaid, tööandjaid, liikmesriike ning lisaks sellele tehakse ka välisuuringud, mis vaatavad eh, eh, hinna eh, ja kvaliteedi suhet ja sellele toetuvad eh, ka meie eksperdid, kes eh, võtavad kõik need andmed üle, et oma soovitused esitada Need andmed on avalikud, te võite nendega konsulteerida ja väga tihti komisjon on näidanud üles suurt usaldust selle komitee vastu. teeme ka mõjuhinnangu, sest me peame õigustama oma põhjendama piirnormide määramist, loomulikult me konsulteerime ka teiste äh, komisjoni teenistustega, tervishoiu peadirektoraati ja teistega. ja pärast äh, järgmises faasis äh, äh, me mõjuhinnangu komitee vaatab üle, kas kõik põhjendused on adekvaatsed ja kui sellest faasist edasi saame, siis äh, võetakse komisjoni ettepanek vastu, saadetakse teile ja nõukogule ja niimoodi äh, on see teie kätes äh, ja algavad kolmepoolsed läbirääkimised ning meie võime lihtsalt ähm, teaduslikult teie arutelusid täiendada. võib-olla ma olin nüüd liialt detailne, aga, teine, aga Te palusite detailseid selgitusi, nii et ma loodetavasti suutsin seda teha. Uh... ja ma arvan, et ja lõppesidki siin vist küsimused, mida ma arvasin, et mulle esitati, aga palun, kolleeg võib täpsustada. palju tänu Äh, nimekirja võtsite kenasti läbi. alustame Euroopa Kemikaaliameti sõltumatusest. Äh, meid on loodud sõltumatu olema. Äh, muidugi sõltumatus on võimalik ainult siis, kui oleme läbipaistvad. me teeme niivõrd palju, kui me suudame ja me tahame olla veelgi rohkem läbipaistvamad pidevalt. aga me oleme avatud ka kõikidele küsimustele äh, igale soovile meie tegevuse kohta paremini ja rohkem teada saada. ja me oleme selleks valmis, sellepärast et sõltumatuse aluseks on läbipaistvus. detailidesse ma ei läheks, aga meil on äh, juhtnõukogu, seal on kaks esindajat, mida on valinud Euroopa Parlament sinna. mina olen dialoogi edendaja parlamendiga. ENVI komisjon kord aastas tuleb kokku, kus jällegi ka seda sõltumatust hinnatakse demokraatlikul moel. tulen ka teie ette hea meelega, kui teil on tahtmine uurida meie töö sõltumatust. metodoloogia ja majanduslikud argumendid. ja sellepärast ongi meil niivõrd palju Äh, ameteid, äh, ameti loomine tähendab seda, et te loote tehnilise organi, mille eesmärk on äh, kommunitseerida komisjoniga ja, ja komisjon siis algatab äh, debati. tegemist on äh, siis töötajate kaitseks vajalike tegevustega äh, ning äh, seetõttu on läbi mitme filtri veelgi läbipaistvamaks muutunud äh, see tegevus ning äh, meie Kemikaaliamet pakub siin komisjonile ka veel teaduslikku sisendit ja see aitab kõigil osapooltel aru saada, mis on poliitika ja mis on teadus selles osas. metodoloogia osas ei taha ma jälle minna detailidesse, ma olen kindel, et me võiksime püüda äh, Äh, aega see võtab, aga meil on ka suunisdokument olemas, mis on ühtselt meie ekspertidega ette valmistatud äh, EKAs. enne kui me võtsime äh, keemiliste mõjurite piirnormide teaduslikust komisjonist oma juurde spetsialiste, meie eesmärk on vaadata, kuidas täpselt läheneda nendele mõjurite piirnormidele. ja me jõuamegi äh, seetõttu äh, nende paikapanemisega. salanimekirjad igasugused ei, võib tunduda võimalik, aga see on sellepärast, et, äh, et me ei suuda avaldada kõike, mida me tahaksime internetis, aga küsige meie käest, anname teile teada. igal juhul esitame meie oma vaated komisjonile, mõtleme, mis võiks olla mureküsimused ja see on ka osa võimude lahususest komisjon otsustab, milliseid and-, aineid me täpselt äh, uurime, aga meie anname oma äh, teadusliku sisendi sellesse ja te näete, et see dialoog on olemas ka klassifitseerimiseks äh, ja muudeks tegevusteks on see oluline. nüüd veel CMR-ide kohta ma ei saa teile öelda konkreetseid numbreid, mis on kantserogeenidega, aga kui me räägime seotud mürkidest, siis oleme juba tuvastanud siin umbes kaksteist kuni neliteist äh, vabandust, äh, tuhat kakssada kuni tuhat nelisada, ma täpselt ei tea, kui palju neid on Euroopa öö, äh, turul, aga väga palju on nad juba turult eemaldatud, sest nad on juba varem registreeritud. nii et mulle tundub, et me lähme edasi, aga oluline on nüüd need vajaka jäänud nelisada veel kinni püüda ja avaldada andmeid nende äh, ainete kohta, mis tegelikult on vähki tekitavad, aga me täpselt ei tea praegusel hetkel veel, et nad on. ja asendamise aeg. austatud liige Taanist mainis seda. jah, tuvastamisest äh, kuni tegevuseni on ajavahe ja meie teeme seda, mis vaja või mis meie saame selleks, et seda ajalõhet äh, äh, kuidagi ületada. aga teeksin hea meelega, et kuidas, selgitaksin, et kuidas me edasi läheme ja mida me omalt poolt äh, teeme, et asju parendada. aitäh, ütleb äh, kolleeg, tahaksin lihtsalt tulla äh, prioritiseerimise nimekirja juurde tegelikult viimase kümne aasta jooksul on juba edukas olnud see, et me oleme väga palju kemikaalide kohta informatsiooni saanud. me oleme saanud äh, kõikide kemikaalide kohta äh, informatsiooni, meil on kõige suurem kemikaalide andmebaas äh, maailmas ja loomulikult me töötame koos pädevate asutustega ja liikmesriikidega, et prioritiseerida neid aineid, niimoodi, et piirata teatud ainete kasu või siis äh, te teatud äh, kasutust lubada. no dialoog käib siin liikmesriikidega ja töötame koos selleks, et aru saada, millised on parimad võimalused äh, õiguslikult nende ainetega toime tulla. selles dialoogis võib muidugi liikmesriik arvata, et piirnorm mõjurite osas oleks kõige õigem tööohutuse kohast Mm, vaatenurgast ja töötervishoiu ja ohutuse eh, meeskonnaga me teeme samuti tööd, eh, väga hea koostöö liikmesriikide vahel toimub ka. aitäh teile nende ettekannete eest, ka arvamuste vahetuse eest ja meie küsimustele vastamise eest, mis liikmete poolt on tulnud. aitäh teile selle aja eest ja loodetavasti kohtume taas, kui Äh, me läheme edasi nende teemadega, mida täna arutasime, aitäh. so much. And this would be the end of uh, our